Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. tere pärastlõunat, daamid ja härrad. jätkame oma koosoleku. kuueteistkümnes juuni kaks tuhat viisteist ja meie järgmine päevakorrapunkt on Euroopa säästva metallitööstuse arendamine palun, kolleeg Martin. kas te olete saali jõudnud? meie kolleeg on kuuendal mail tutvustanud meil, äh, meile töödokumenti, äh, mis valmistas ette tema raportit alustas, arutasime seda teemat, see on oluline meie äh, metallitööstuse jaoks, meie tööstuse jaoks. ilma mustmetallideta ei saa me oma tööstust arendada. me sõltume liigselt metalli impordist, täna peamiselt Hiinast, olukord ei ole sugugi lihtne. ja nüüd meie kolleeg on sel alal kõige teadlikum meie seast. palun, kõigepealt annan teile sõna. Merci beaucoup, monsieur le president. suur tänu. enne kui me raporti projektist hakkame rääkima, kasutan võimalust, et tahab variraportöörile aitäh öelda, ta on toetanud mind ja tõesti toetanud mõtet eh, koostada eh, metallitööstuse kohta raport. Jean-Maxime Philippe, eh, kogu minu meeskond on väga palju tööd teinud selleks, et raport tõesti päevavalgust näeks, et see oleks kvaliteetne ja et see Äh, käsitleks kogu problemaatikat, mis on seotud siis metallitööstusega. meie lähtepunkt oli väga lihtne. majanduskriis on meile näidanud, mis äh, on oluline, nimelt see on esile toonud äh, selle, et, et meil on vaja tugevat tööstust igal aastal äh, toodetakse sada kuuskümmend miljonit tonni ähm, metalli, terastüksi, äh, muidugi see on seotud ka äh, süsiku emissioonidega, heitkogustega, saastekvootidega, tuhandete töökohtadega ja so, samuti on see oluline, et me säilitaksime oma sõltumatuse metallitööstuses. nüüd ähm, see on seotud äh, kliimamuutuste vastase võitlusega, seda pidi ka käsitlema raportis äh, ja äh, oluline küsimus on, kuidas nõiaringist välja pääseda, nii et tekiks selline õlisring. kindlasti äh, mõistate, et, et tuleb äh, alustada koha pealt, äh, rääkida kohtadel ettevõtte juhtidega, äh, kohalike rahvasaadikutega, töötajatega, keskkonnakaitsjatega, kes siis räägiksid, millised on nende mured rahva, seoses majandusega, rahvatervisega, keskkonnakaitsega. ja me püüdsime nagu välja selgitada, millises olukorras kohtadel tegelikult elatakse. Euroopa Liidul on heitkoguste poliitika, CO2 poliitika ja ettevõtte juhid enamuses ütlesid meile, et et see ohustab nende ettevõtete tulevikku. ja millise ettepaneku me tegime siis? muide, kõik, kellega me kohtusime, jagasid seda mõtet, et et oluline oleks kõik ettevõtjad äh, panna äh, võrdsetele alustele rahvusvahelises äh, kaubavahetuses. Euroopa praegu on pannud väga selged piirid ja, ja, ja sätestanud selged rahvatervise nõuded oma ettevõtjatele, aga selliseid, selliseid nõudeid ei arvestata rahvusvahelises konkurentsis, näiteks äh, Hiina eh, ei arvesta selliste nõudega ja World Steel president eh, on öelnud ka meile, et eh, kui me samamoodi jätkame, siis kahekümne aasta pärast ei ole meil enam üldse sulatusahju Euroopas. seega see on väga oluline. nagu me ütlesime, kohandamine piiril on väga tähtis, me kui me tõesti äh, suudame rahvusvahelisele kokkuleppele jõuda ja kõik sellest kokkuleppest kokku peavad, siis meil ei ole vaja enam kohandamist piiril rakendada ja äh, siis me suudame kes-, äh, nii ähm, keskkonda kaitsta, tervist hoida kui ka CO2 emissioone vähendada. ja teine küsimus, mida ikka jälle toonitati, oli elektrienergia hind. et see on oluline, kui me mõtleme investeeringutele meie ettevõtetele, elektrienergia hinnad tõesti ei võimalda enam äh, investeeringuid, pikaajalisi investeeringuid saada kümme-viisteist aastat äh, ja mis järgnevad, äh, on tõesti ohus, tööstusettevõtjad ütlesid ise, et, et siin võib midagi ära teha, et, et soodustada investeeringuid. nüüd antidumpingu meetmed, komisjon on äh, liiga aeglane olnud, et neid meetmeid rakendada ja seetõttu on äh, igasuguseid äh, konkurentsimoonutusi tekkinud, välismaised ettevõtted on meie turule tulnud ja mm, veel mis, mis peaks olema meie eesmärk, te kindlasti loete ise meie raportist, aga tõesti tahaksin sellest rääkida, nimelt äh, turu jätkuvus. Äh, mõelge Thyssen Grupile, äh, see on nüüd ära ostetud, komisjon keeldus selle selle ettevõtte müügist või ei lubanud seda osta, sellepärast et äh, kardeti, äh, tekib turgu domineeriv monopol, aga ähm, meie, meie jaoks on ikkagi oluline arvestada globaalsete turgudega, vastasel korral äh, me lihtsalt hakkame teiste maide, maade ettevõtteid eelistama. jällegi Euroopa Komisjon kartis, et ThyssenKrupi ostja eh, saab domineeriva eh, positsiooni eh, ja siis niikuinii läks see ettevõte Hiinale, nemad domineerivad niikuinii maailmaturul, viiskümmend protsenti turust on nende käes, seega kõikide nende, nende küsimustega tuleb tegeleda. suur tänu, kallis kolleeg! selle sissejuhatava sõnavõtu eest, härra Tošinovski ja Euroopa Konservatiivide Reformist, et palun. ja suur aitäh, ma tahaksin kolleegi raporti eest kogu südamest tänada. ma usun, et tegemist on dokumendiga, mis on meie kõigi jaoks siin komisjonis suureks hoiatuseks. ma usun, et Eh, see dokument kirjeldab praegust olukorda vägagi täpselt. tegemist eh, on ju dramaatiliste tootmismahtude vähenemisega alumiiniumi tootuse, tootmises ja siin eh, räägitakse sellest, et selline tootmine koormab keskkonda, aga teisest küljest on sellega seotud ka väga ohtliku olukorra tekkimine erinevatel põhjustel on kõigega kaasnenud Euroopas ka konkurentsivõime kadunemine ja nagu ka meie kolleeg just seda olukorda ka kirjeldas, sõltub see osaliselt ka haldus küsimuste keerukusest ja me ei suuda teiste riikidega konkureerida selles vallas. ja see tähendab, et see dokument on tõesti suureks hoiatuseks meie jaoks alumiiniumi äh, ja terase ja muude metallide maailmal täna ei ole mingit võimalustki. Äh, praegu valitseb oht, et äh, üsnagi varsti oleme me vägagi sõltuvad importidest, sarnaselt nagu me täna oleme sõltuvad nafta ja maagaasi impordist. me peame mõtlema selle kõige peale Äh, tuleb rääkida heitmekvootidest ja sellest, milliseid äh, saavutusi me oleme siin valdkonnas saanud, me oleme päris palju saavutanud. Ähm, me oleme pidanud äh, etteantud tsüklitest kinni, ähm, terase ja alumiiniumi tootmistsüklid peatuvad, jõuavad lõpule ja me ei ole piisavalt nendes valdkondades moderniseerimisse investeerinud, kuidas oleks võimalik terast ja alumiiniumi ja teisi sarnaseid metalle võimalikult keskkonnasäästlikult toota Ähm, mina aga kardan, et tegemist on taas äh, ühe äh, õigusaktiga, mis puudutab just haldusküsimusi, aga praegune olukord äh, üsnagi kriitiline, kuidas oleks võimalik tagada Euroopa Euroopa liikmesriikides selle valdkonna konkurentsivõime, see on see, millega me peame tegelema. teisest küljest me peame vaatama ka heitmeõiguste mm, pingelist olukorda äh, Äh, ja siia me oleme jõudnud turu reguleerimisega. me püüame turgu reguleerida selleks, et vältida suuremaid probleeme, jah, seda küll, aga ma arvan, et see raport on tõesti hoiatav raport. mul on teatud kõhklusi, mis on seotud äh, piire puudutavate meetmetega, aga meie tööstus äh, Äh, muutub järjest vähem konkurentsivõimeliseks ja mina tahaksin kolleegidega äh, ka edaspidi selle dokumendi kallal tööd äh, teha selleks, et vältida Euroopas edasisi tõsiseid probleeme, aitäh! suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest, tegemist on väga põhjaliku dokumendiga, kus on kä-, käsitletud põhiprobleeme baas- met-, mittemäärismetallide sektoris äh, iseäranis äh, terase ja alumiiniumi sektor on äh, raskes olukorras Euroopas, seda sektorit tuleb kindlasti tõsiselt ümber struktureerida, et see muutuks jätkusuutlikuks pikemas perspektiivis ja nagu äh, kolleeg mainis, tuleb jääda konkurentsivõimeliseks maailma tasandil. nagu raportis on öeldud, üks suuremaid väljakutseid on vajadus reageerida kliimamuutusele, kuid seejuures jääda endiselt konkurentsivõimeliseks. Äh, Euroopa peab olema innovatsiooni eestvedaja, mitte lihtsalt piirama oma, oma tootmist. üheks õigeks sammuks on heitmetega kauplemise süsteemi reform, üks teine oluline asi, millest raportis räägitakse, on Euroopa Liidu mitteväärismetallide konkurentsivõime kadumine üleilmsel turul, energiaturudest tulenevalt, aga samuti ka ebaõiglastest äh, turutavadest tingituna me peame tagama selle, et mängureeglid oleksid võrdsed kogu maailmas kõigile, nagu härra Martin ütles. selles raportis on käsitletud väga paljusid probleeme väga hästi, aga on ka puudujääk mitmetes tähtsates küsimustes. kõigepealt kõrge energiahind kui probleem, seda tuleks näha Energialiidu kontekstis taskukohane energiahind on üks äh, komisjoni ettepaneku äh, prioriteete. me peame looma ühise e-, energiaturu, mis toob kaasa Euroopa Liidu mittemäärusmetallide tööstuse olukorra paranemise, äh, iseäranis, mis puudutab energia hinda. selles kontekstis ma arvan, et me peame pingutama selle nimel, et ka Atlandi-üleses partnerlus- ja kaubandusleppes oleks seda arvesse võetud, aga ja mina panustan sellele raportile veel rääkides ka ressursitõhususest, ringmajandusest, samuti ka nõudluse ja investeeringutega seoses, samuti kvalifikatsioonide ja oskustega seoses, teadusuuringutega ja arenguga seoses. lõppkokkuvõttes võin öelda, et minu meelest on hea, tegemist hea dokumendiga ning ootan juba pikisilmi võimalust jätkata tööd mitteväärismetallide sektori teemal. suur tänu, proua, teile teie kommentaaride eest proua Lopes Bermeo, palun järgmisena. tere ja suur tänu kõik teile, härra esimees, kõigepealt aitäh selle raporti eest, aitäh raportöörile tehtud töö eest. selle tulemuseks on väga põhjalik raport, väga asjakohane raport, millele me võime enamuses alla kirjutada no minu õnnitlussõnad teile selle eest. me peame kindlasti teie teraseteostust Euroopas kaitsma, see ei tohi kuskile kaduda, sellepärast et see on väga strateegiline sektor meie jaoks. samuti me peame selle pikaajalise tootmismudeli säilitama. süsinikdioksiidi hinda määrates tuleks ebavõrdse konkurentsi vastu võidelda Euroopa tootjad on äh, rohkem keskkonnateadlikud äh, ja seetõttu tuleks äh, kuidagi püüda tagada õiglust. aga tahaksin rääkida ka kahest täpsemast kontekstist ter-, terasetööstus on Euroopa majanduse ühtekuuluvuse seisukohast väga tähtis sektor, me oleme viimase aastakümne jooksul näinud, kuidas äh, tööstus suunatakse ümber äh, klastritesse ja seetõttu ma arvan, et me peaksime panema paika oma prioriteedid selles valdkonnas, me peaksime konkurentsipoliitika ümber kujundama nii, et see oleks paindlikum, et oleks võimalik kasutada näiteks riigi toetusi selleks, et hoida alal ühtekuuluvust äh, ning äh, tagada tasakaal erinevate piirkondade vahel. Euroopa peaks edendama tööstus äh, inno-, innovatiivsust, aga seda ka äärepoolsematel aladel energiaturg seda, sellele tuleb samuti tähelepanu pöörata, hinnad on väga kõrged ja see mõjutab meie tööstust tõsiselt, nii et energia hinnaalased läbirääkimised peavad olema pikemaajalisemad, me peame reguleerima elektriturgu nii, et see oleks tööstussektorile soodsam. loomulikult see seisukoht on, on teistsugune kui see, mida Hispaania tavaliselt on avaldanud me peame äh, hindasid muutma äh, nii, et, et äh, need tagaksid keskmise tootmishinna, mitte nii, et peale jääksid suured monopoliettevõtted, oligarhid ja kasutama peaks ka kohalikke ressursse nagu taastuvenergiaallikad kasutades ära näiteks äh, riigi toetusi, äh, see võib kaasa tuua muidugi kõrgema hinna tarbijatele, aga see oleks ainult ajutine. me peaksime tegema koostööd nii, et äh, me liiguksime selle raporti üldeesmärkide suunas, millega me nõus oleme. ja nüüd siis on aeg Rahvaparteile sõna anda härra Salini, palun. suur tänu. mul on väga kahju, kahjuks ei saanud jõuda, mul ei õnnestunud õigeks ajaks kohale jõuda ja seetõttu ma ei kuulnud raportööri sissejuhatavat sõnavõttu, kuid variraportöörina sooviksin siiski omalt poolt paar sõna sekka öelda. ma tahaksin tänada raportööri äh, hea töö eest Te tegite oma tööd äh, tutvudes erinevate ettevõtetega, tootmisvõimalustega koha peal, mis on aga raportile kaasa aidanud. kõik asjaolud, mida raportis analüüsitakse, on õigesti analüüsitud ja äh, võtmeprobleemid on õigesti välja toodud me peame leppima kokku ka õigetes lahendustes, realistlikes lahendustes kõikidele nendele rasketele probleemidele. lühidalt kokkuvõttes võin öelda, et me ei pea hakkama kõikidest üksikasjadest põhjalikult rääkima. keskkonnakaitse on meie tööstuses tähtsas koha, tähtsal kohal terasetööstus, alumiiniumitööstus, mitteväärismetallide tööstus, teiseste metallide tööstus, aga, aga kõige selle tulemusena oleme väga konkurentsivõimelised. me peame hoiduma kolmanda probleemi tekkimisest. kui tööstus, kui äh, keskkonnakaitsealased kaalutlused äh, seljatavad meie tööstuse ja samal ajal energia hind on üüratu, siis mis sellest saab? Äh, me ei taha, et Euroopa turg Euroopa tööstus muutuks tagurlikuks ja sellega seoses kaoksid ära sotsiaalsed eelised, mis on aastate jooksul välja vaid-, võideldud. me peame mõtlema, kuidas energia hinda kuidagi äh, leevendada. meil on mitmeid probleeme seoses energia hinnaga, ühtlustamine, kaudsed kulud, äh, terve rida erinevaid probleeme mida tuleb arvesse võtta ja meie komisjonis heitmetega kauplemise süsteem on olnud ähm, oma puudustega, kuid me ei või, saa sellele selga pöörata ilma et me analüüsiksime öö, äh, selle arengut sellises riigis nagu Itaalia, kus import on suurem kui eksport, võib tekkida tõsiseid probleeme, kui me viiksime sisse uued mudelid. milliseid võrdlusaluseid äh, kasutatakse nende kriteeriumite puhul? olen valmis teiega sellest põhjalikumalt rääkima Eh, salve, siamo contenti che la relazione di Martin finalmente parli dell'alterazione del mercato. E... väga hea meel, et on koostatud selline raport, äh, väga positiivne raport, kus on analüüsitud Euroopa metallitööstuse probleeme, selles on mitmeid erinevaid äh, elemente, siseturuga seotud problemaatika, me peame vaatama, millised äh, erinevused on liikmesriikide vahel tulenevalt maksupoliitikast, energiahinna kõikumisest, need äh, riigid, kus see majanduskriis on äh, suurim, nendes riikides on ka probleemid kõige suuremad. seejärel äh, välisturg ja süsinikdioksiidi tasud. selles kontekstis on oluline, et kui imporditakse, siis tuleb rakendada samu põhimõtteid, nagu rakendatakse Euroopa Liidus toodetud äh, metallitoodetele. siin olen nõus raportööriga, et sellisel moel õnnestub meil tagada võrdsed äh, tingimused äh, töötootjate vahel Euroopa Liidus ja Euroopa Liidust väljaspool. aga siis on veel üks asi, mis sageli jääb kahe silma vahele. Euroopa Liidul on oma heitmetega kauplemise süsteemi reserv, mida kasutatakse ära selleks, et hindasid sobitada ja regule-, reguleerida. ja äh, samas, kui me, kui me räägime süsinikdioksiidi äh, hinnast, siis sellest ei piisa, et äh, turgu võrdseks muuta. metallitööstuses tuleb arvesse võtta ka te-, teiste te,, tuleb arvesse võtta ka teisi nõudeid, keskkonnanõudeid, tööturuga seotud nõudeid, millega kaasnevad oma kulutused Neidki tuleb arvesse võtta, kui me räägime rahvusvahelisest kaubandusest, sellepärast et need on sama olulised kui süsinikdioksiidi alased hüvitised. ja siis äh, veel üks oht, millest ei saa ei üle ega ümber, ehk siis TTIP, metallitööstuses äh, Ameerika Ühendriikides ei äh, esitata võtta samasuguseid keskkonnanõudeid tootjatele nagu meil ja, ja ei, tootjad ei pea maksma samasuguseid äh, lõive nagu meie oma, omad. kui TTIP kunagi allkirjastatakse, tuleb seda arvesse võtta ning äh, meie tootjaid kaitsta. mitteväärtusmetallid on väga olulised ja praegu on nende metallide puhul äh, puhul õiguslik tühimik, me peame kaasama ka Äh, haruldased metallid, need on väga olulised äh, taaskasutuse sektori jaoks. Ähm. ITRE uuring näitab, et Euroopa Liit, Euroopa Liidul, Euroopa Liitu imporditakse kaheksakümmend protsenti haruldastest metallidest. kas seda probleemi üldse saab kuidagi lahendada? Äh, võib-olla küll, aga ainult siis, kui me parandame oma taaskasutusvõimet äh, haruldavate metallide puhul, äh, mis juba on Euroopa Liidus olemas, kui me õpime neid äh, taaskasutama, siis saame omalt poolt tagada, et me tulevikus ei ole nii suurel määral sõltuvad haruldaste metallide impordist. kui me aga midagi ette ei võta, siis võime olla sama sõltuvad nendest metallidest nagu Vene gaasist. And now let us go to all the... ja nüüd siis äh, kõik muud kõnelejad äh, ja liikmete hulgast. Ja bym chciał na samym początku zaprotestować przeciwko samej nazwie. härra Kirek, suur aitäh, kõigepealt ma tahan no, olla selle pealkirja nime vastu, mitte väärismetall. Äh, võtkem kas või vaske, kas see on ka mitteväärismetall, tegemist on poolväärismetalliga ja minu arvates selline lihtsustus eh, ei aita meid edasi. me räägime metallidest, mida kasutatakse ehitusmaterjalidena ja ma arvan, et see on kõige olulisem, me ei räägi siin eh, ähm, juveelitööstuses vajalikest metallidest, ma arvan, et siin on see asi, millele me peaksime tähelepanu pöörama, aga nüüd äh, teras, mis tahes liiki terasega tehuga on, teguga on, äh, siis sellest valdkonnast, terasesektorist sõltuvad väga paljud teised sektorid, äh, autotööstus ja nii edasi äh, kui me selle kõik suuname teistesse riikidesse allhanke raames, siis see ei ole kindlasti meile kasulik, sellepärast et need tööstused võivad siis selle tulemusena Euroopast ka lahkuda metallurgiasektor äh, on äh, väga äh, energiamahukas sektor, on ka teisi sektoreid, mis on väga energiamahukad, võtkem näiteks tsemenditööstus. praegusel hetkel on ka see sektor halvas olukorras Euroopas just seetõttu, et ta on energiamahukas ja nii edasi ja nii edasi. ehk siis, kui me ei taha, et tööstus Euroopast minema kolib, kui me tahame, et tööstustegevus Euroopas õitseks, peame me no, seadme eesmärgiks äh, tööstuse edendamise, me ei saa ju äh, äh, me, me ei saa ju hakata ostma näiteks tsementi Hiinast või Ähm, elektroonika pooltooteid ähm, USA-s, sellepärast et selline olukord äh, muudaks meid äh, sõltuvaks. kui olla sõltuv äh, sellisel määral, siis me sõltume ka poliitiliselt teistest ja sõltumata sellest, kellelt me neid tooteid parasjagu ostame. ma olen härra Martiniga nõus, kes tuleb välja eeldusega, et hinnatõus Eh, heitmelubade valdkonnas moonutab konkurentsi, jah, seda küll. lisaks eh, tootmise väljaviimine Euroopast võib ka ohuks kujuneda ja seetõttu on see piiriküsimusega tegelemine väga oluline. hinnad tuleb kohandada tegelike hindade tasemele selleks, et eh, hinnad hõlmaksid rahvusvaheliselt CO2 heitmete hindu, aga kuidas seda teha, see kõik on hästi keeruline ja see on see, mida me peaksime Pariisis eh, Äh, arutama hakkama, äh, ma pean siis silmas Pariisi kliimakonverentsi, mis peatselt äh, kätte jõuab. ma imetlen ka härra Martani julgust, sest ta ütleb, et mõned Euroopa Liidu liikmesriikidest moonutavad konkurentsi liikmesriikide vahel, kasutades kompensatsioonimehhanismi. ka see on väga asjakohane aspekt, kuid üldiselt rääkides on tegemist väga hea dokumendiga, palju õnne, härra Martin, teile. kahju on aga selles, et äh, tal ei ole seadusloomealast jõudu. Ähm, examen pe care îl face un medic. Ma arvan, et see raport on võrdne äh, arstitööga, arst peab ka ju mõtlema, milline dia-, gnoos panna äh, ja mm, kuidas haigust ravida. selle raporti puhul ma pean tõesti ütlema, et härra Martin on teinud suurepärast tööd äh, ja siin on need erinevad elemendid välja toodud, mis on asjakohased. me oleme Euroopa Komisjoni ja ka parlamendi teatud otsuste ohvriks langenud. esmajoones on äh, muidugi oluline see, et Äh, äh, mõjuhinnangud äh, ja need tulemused ei oleks liiga hägusad, me peame mõtlema ka selle peale, millised hinnaarengud energiavaldkonnas aset leiavad, kui me räägime CO2 heitmete piirangutest, kas lõpptoodete hinnad, alumiiniumi ja terasetööstuse lõpptoodete hinnad muutuvad seetõttu liiga mm, kõrgeks ja igasugune elek-, energiahinna tõus äh, toob kaasa selle, et need sektorid muutuvad äh, vähem konkurentsivõimeliseks äh, ja kalliks ja kui me räägime sellest teemast, siis mõned ütlevad, et jaa, et kui me tehase kinni paneme, muutub õhk puhtamaks, aga teised jälle ütlevad, et jaa, alumiiniumi tuleb ometigi kusagilt uutta, kui seda Euroopas ei tehta, siis tehakse seda mujal ja seal saab ka keskkond kahjustatud äh, ja nii edasi. ja, ja seetõttu me peame endalt küsima kas see poliitika siin ei ole veidi äh, ebakoherentne, ka Euroopa Komisjoni poliitika, pean ma siin silmas, ähm, tuleb äh, võtta ühtne ja selge seisukoht ja võib-olla on meil õnne ja kõik äh, läheb kenasti, aga võib-olla ka mitte. me peame vaatama äh, Äh, ja mõtlema äh, selle peale, et terasetööstus on olnud Euroopa jaoks väga oluline valdkond, ei ole juhus, äh, et alumiinium ja teras on strateegilise tähtsusega materjalid, need on väga olulised materjalid, mida on ka tulevikus vaja. ja kui me enam konkurentsivõimelised ei ole, peame me hakkama neid tooteid Euroopasse sisse tooma äh, ja ja kui me arvame, et me võime nendest tehast, tööstustest loobuda, siis see toob meile kaasa suuri kulusid ja me äh, ei tohi äh, panna peale edasisi makse ja koormaid nendele ettevõtetele seal sektoris äh, ja seda ainult keskkonnaeesmärke silmas pidades aga loomulikult see äh, tööstus kahjustab ka keskkonda ja mina arvan, et meie ülesandeks siin ITRE komisjonis on see, äh, et me peame äh, nende oluliste teemadega tegelema, kui nendest olulistest teemadest räägitakse, siis meie peame ka silmas pidama seda, et see teema ka meieni jõuaks ja mitte ainult ei leiaks käsitlust keskkonnakomisjonis meie ei tohiks olla tagantjärele targad, me peame kohe tegutsema, meie tee, vastutame ju tööstusküsimuste eest ja see peab äh, jääma meie mm, koos, kaasotsustamismenetluse raamesse. Äh, liberaliseerimine meid siin edasi ei aita, sest et kõik kõnelejad ületavad oma kõneaega, ütleb härra esimees, äh, igale kõnelejale on ette nähtud ainult kolm minutit ja mitte rohkem. nüüd proua Demato, palun, teil on sõna ja tõesti ainult kolmeks minutiks. ma väga vabandan, et ma nüüd väga rangelt kõneaega järgin, märgin, aga siiski kolm minutit. ja aitäh. omalt poolt lisaksin kaks asja, mille peale võiksime mõelda. kõigepealt, kõigepealt arvan ma, et äh, me peaksime siin raportis nägema rohkem kliimaküsimusi ja rohkem CO2 heitmeid, me peame nendega siin tegelema Äh, olemasolevad terasetehased peavad vastama olemasolevale seadusandlusele ja see on üks teema, millega me kindlasti peame tegelema. on veel üks äh, teema, mis on tähtis nimelt need tööstusharud mõjutavad väga suurel määral ähm, oma töötajate elusid, aga ka ne-, nad mõjutavad neid inimesi, kes äh, tööta-, äh, tehaste läheduses elavad, see sektor mõjutab ka turismitööstust ja ka alastussektorit ähm,, ehk siis äh, need tehased ei tegutse vaakumis, me peame vaatama laiemat pilti. me peame aru saama ka sellest, et mõned nendest tehadest on vanamoodsad äh,, ja mõned tegutsevad ainult riigi abi toel, see on ka midagi, mida tuleb silmas pidada. me peame minu arvates silmas pidama seda, et siin parlamendis kõneletakse sageli äh, arengumudeli muutmisest äh, ja äh, uue paradigma väljatöötamiseks majanduse jaoks, mitte ainult keskendumaks Äh, suuremale majanduskasvule, rohkemale energiatarbele, suurema tootluse tagamiseks, äh, sest et see kõik äh, ju kasutab rohkem ja rohkem meie loodusressursse ära. raportöör ütleb ka vägagi õigustatult seda, et me peame rohkem taastuvaid energiaallikaid kasutama, aga see tähendab seda, et meil on vaja vähem tsentraliseeritud tootmismustreid ja mitte mingeid tohutu suuri tehaseid ainult ja me peame keskenduma näiteks ka päikesepaneelide kasutamise võimalusele, tuuleenergiale, energiatõhususele, me peame tagama energiatootmises ka detsentraliseerituse. ehk siis me peame tagama siin paradigma muutuse. Äh, siin kojas räägitakse sageli ringmajandusest, me peame tootma vähem ja me peame olema julged ja peame mõistma, et me peame tegutsema nüüd, kui me nüüd ei tegutse, siis millal? me peame äh, sellel äh, suunal tegutsema, suur aitäh äh, ja te pidasite ajast suurepäraselt kinni. proua Del Castillo, palun. ja vabandan, igal juhul ma räägin hispaania keeles kõigepealt tahaksin tänada härra Martani kogu südamest. ta on tulnud välja suurepärase ettepanekuga, me oleme seda teemat juba ka natukene arutada jõudnud, tegemist on väga selgesõnalise ja konkreetse ettepanekuga ja autor ei raiska aega. Äh, siin räägitakse just asja tuumast ja see ongi ääretult tähtis. see ongi see, mida me tegema peame ma püüan keskenduda oma sõnavõtus ainult mõningatele konkreetsetele teemadele. üks neist on seotud äh, sellega, millest kõneles ka üks äh, eelnevaid sõnavõtjaid, ma väga vabandan, et ma veidi hiljem siia arutelule kohale jõudsin. Äh, kuid tegu on küsimusega, mis puudutab siis kaudsete kohanduste mis on seotud kaudselt kohanduste küsimustega heitmete äh, valdkonnas. Äh, oluline on vaadata, milline on CO2 heitmete mõju äh, ja seda ka impordi kontekstis. meil on vaja hinnaarvutusmehhanismi, me ei tohi keskenduda mitte ainult ekspordi suunale, vaid ka impordi suunale. lisaks Ehm, tegelikult on lihtsam harmoniseerimise eesmärkidel arvutusi läbi viia, kuid ka siin on ehm, võimalik, et eksitakse. loomulikult ehm, tööstus, vabandust, terasetööstus on suuremahuline tööstus eh, ja ta teeb tööd lühiajaliste lepingute raames eh, eh, alumiinium ja teised seotud tööstusharud äh, on äh, valdkonnad, kus ennustuste tegemine on lihtsam, äh, võttes arvesse nende eripära. igal juhul me peame võtma arvesse ka sissetoodud toodete CO2 ähm, aspekti, aitäh, see on väga tähtis. suur aitäh! suur aitäh teile, proua Deskail! proua Castillo ja nüüd äh, proua Mattia Pellegrini, kes äh, vastutab majanduskasvu küsimuste eest oma osakonnas. Äh, ma ei ole proua, olen härra, ütleb kõneleja. jaa siiski olen meessoost ja minu info ei olnud väga täpne, ütleb härra esimees, väga vabandan ja ma nüüd näen, kus te istute ja suurepärane. loomulikult te olete täielikult härrasmees. ja ei ähm,, probleeme ei ole. Äh, ma teen väga lühidalt. Äh, kõigepealt äh, ma tahaksin tänada raportööri selle vahearuande eest. meil on no, olnud võimalik juba esimest versiooni sellest arutada, kui ma siin varasemalt olen teil külas käinud mina leian, et see väljakutse, mille paljud parlamendisaadikud on välja toonud, on äh, selline, millest me oleme teadlikud komisjonis. Äh, see tähendab seda, et oht seisneb selles, et äh, me võime muutuda väga tugevalt sõltuvaks impordist kolmandatest riikidest ja Eh, siin räägiti ka toorainetest eh, ja see võib eh, puudutada ka mitteväärismetalle. viimastel aastatel on mitteväärismetalli tööstusosakaal vähenenud Euroopas, eriti just terase alumiiniumi valdkonnas. meil on vaja ühtset poliitikat, meil on vaja selliseid poliitikaid, mis liiguksid kõik ühes suunas selles valdkonnas ja nagu te ise ka ütlesite, me peame ühest küljest kliimamuut-, kliimamuutuse vastase võitluse viima kokku kokku vajadusega äh, säilitada selle äh, tööstusharu konkurentsivõime Euroopas. loomulikult on meil vaja äh, nii esmaste kui teiseste toorainete tootmist Euroopas. siin on öeldud ka seda, et me peame mõtlema ringmajandusele. jah, loomulikult komisjon tuleb selle aasta lõpuks välja ringmajanduse uue paketiga, kuid see ei saa lahendada ähm, mitteväärtusmetallide nõudluse küsimust. kui näiteks vaadata Euroopa vasetööstust, siis selle tootluse ei rahulda isegi kolmekümmend protsenti vasenõudlusest ehk siis see näitab seda, et meil on vaja metallide primaartööstust ja tootmist ja meil on vaja ka metalle taastöödelda, meil on vaja kahe valdkonnaga samaaegselt tegeleda ääretult oluline on ka see, et raportis tuuakse välja need peamised väljakutsed, mis äh, selle sektori äh, ees seisavad, nimelt kõrged energiahinnad ja ka asjaolu, et äh, Euroopas valitseb olukord, kus Äh, on väga keeruline pikaajalisi lepinguid sõlmida ja üks parlamendisaadik äh, rääkis ka sellest, energialiit äh, on vastuseks sellele väljakutsele, mis puudutab kõrgeid energiahindu tahaksin veel kord äh, tänada raportööri härra Martani ja me võtame selle kõik siin arvesse, eriti mis ta ütles, et esireformiga seoses äh, me võtame seda kõike arvesse selle analüüsiprotsessi käigus, äh, mis komisjonis sellel teemal toimub. suur aitäh! aitäh teile, härra Mati ja Pellegrini, majanduskasvu peadirektoraadi üksuse juht, teie peadirektoraat on uuesti äh, hiljuti äh, ümber korraldatud, suur aitäh ja nüüd äh, liigume tagasi raportööri juurde. siin on kõlanud äh, väga palju positiivseid sõnu, mida te sellest kõigest arvate, kolleeg Martin, palun. suur aitäh, härra esimees, suur aitäh kõikidele kolleegidele, kes sõna võtsid. ma ei saa loomulikult kõikidele küsimustele vastata praegu, kuigi noh, töö on alles algusjärgus raportile on muudatusettepanekud tehtud ja muidugi võib äh, teksti parandada ja me soovime muidugi maksimaalset ähm, tulemust, aga millest siis tegelikult probleem on? Äh, vaatamata äh, juurdunud arusaamadele peab siiski tõdema, et, et tootmine, tootmismeetodid arenevad, aga Euroopas tootmine langeb on konstantses languses eh, ja meie eh, põhimure on praegu, kuidas tootmist stabiliseerida. meil on valik, kas me laseme osa tööstusest väljaspoole eh, Euroopat minna, kus ei arvestata ei sotsiaalaspekti, keskkonnaaspekti ega, ega terviseaspektiga või siis äh, võtame endale siiski äh, teatud eesmärgid, näiteks äh, me oleme siiski liidrid heitkoguste ähm, vähendamises ja raportis peaks, peaks ka välja tulema see, et me ei saa valida kas tootmine või tervis, ei me peame nii keskkonda hoidma, tervist hoidma kui ka tootmise säilitama. ja kui äh, mujal tootjad ei respekteeri neid nõudmisi, siis äh, tuleb sanktsioneerida neid. ja nüüd äh, arvestasime muidugi ettevõtte juhtide öelduga ka, äh, mis praegu takistab investeeringuid? ETS-süsteem, ETS-poliitika me käisime Saksamaal Düsseldorfis, rääkisime ThyssenKrupi juhiga ja tema ütles, et temal on investeeringute projekt kakssada miljonit eurot, aga investorid ütlevad, et ei, et siia me küll raha ei paiguta, sellepärast et me, meile seatakse teatavaid tingimusi. kuidas nüüd saab kliendilt nõuda et CO kahe kinnimaksmist. Ähm, kasutame siis piiril kohandamist. Ähm, tooted peavad olema või tooteid tuleb võrdselt kohalda, nii äh, Hiina äh, tooted kui ka ThyssenKrupi. me tahame, et investor ütleks jah, sada miljonit eurot, selle ma investeerin Euroopasse. vaatame arve. Euroopa, Euroopa äh, metallurgia tegelikult reostab praegu rohkem kui kümme aastat tagasi. miks? sellepärast, et ei ole investeeringuid tehtud. praegu ei, ei, ei, ei ole meie tööstus konkurentsivõimeline, ei ole keskkonnahoidlik, kõik sellepärast, et investeeringuid ei ole tulnud. las siis konkurentid, kes äh, tahavad äh, väljaspool toota, maksavad ETS-i äh, eest ja raha ei pea mitte aktsionäride taskusse minema, vaid investeeringutest tagasi tulema. ja see kõik aitab meie planeeti, väheneb reostus, väheneb oht inimtervisele. me tahame tõesti sellist äh, korralikku õige, õiglast ringlust looduses äh, ja saadame ka väljaspool Euroopa Liitu eh, selge sõnumi, kui Hiina soovib siin oma tooteid müüta, siis pidage kinni meie normidest ja kui ei soovi pidada, siis läheb see teile kallimaks maksma. Euroopa on selline suur noi-, eh, naiivne tööstur eh, maailmas. on olemas pikaajalised kokkulepped, paljudel riikidel ongi sellised olemas energia eh, hind on ka väga oluline meie, meie kokkulepetes. ühel töötajal on vaja ka teatud, eh, teatud perspektiivi tulevikuks, teada, mis toimub homme, eh, seega pikaajalised kokkulepped, lepingud kümme-viisteist aastat on parim garantii, mis annab garantii ka äh, investeeringuteks. see ette, ettenähtavus, see prognoositavus on väga tähtis. edasi. aga paljud muidugi võtsid sõna, tahad, ja nüüd tahan öelda, et ähm, see äh, diagnoos, mis me metallurgiatööstusele panime, seda jagavad kõik, kellega me kohtusime ettevõtte juhid, ähm, ametiühingud, kohalikud rahvasaadikud, vabaühendused ütlevad, et kui kui me suudaksime oma, oma eesmärgid täita homme, siis suudaksime päästa tuhandeid töökohti, hoida keskkonda, hoida inimtervist. ma arvan, et ka väljaspoole tuleb see selge sõnum saata ja see võiks olla päris hea algus selleks, et minna COP kahekümne ühe kongressile. suur tänu! aitäh kõigile nende vastuste eest, nende märkuste eest. suur aitäh nende vastuste eest saadikutele, äh, suur aitäh ka raporti eest. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmes juuli kaks tuhat viisteist kell kaksteist päeval. kolmas juuli on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja muudatusettepanekute läbivaatamine ilmselt kolmas september kaks kuud hiljem, pärast seda, kui äh, suvepuhkus on läbi. suur aitäh veel kord raportöörile. aitäh kõigile kolleegidele, kes mõttevahetuses osalesid, aitäh ka Euroopa Komisjoni esindajale. järgmine päevakorrapunkt number kaksteist. Atser energiasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, ameti tööprogramm, amet on siin esindatud, et meie külalised on siin. John, John Tüka, okei okay., okei okay., there is no, no visible sign that you are together with us. They're com- it's coming. Coming, yeah. coming immediately. Thank you for coming suur aitäh, et, et te meie koosolekule tulite. nüüd on siis kaas meil arvamuste vahetus. ja külaline on Atseri direktor Alberto Potočnik. kas te olete sloveen? itaallane. Sloveenia ja Itaalia on ju naabrid meil oli sellise nimega volinik ka. jah, Hello Monk. see oli nõukogu esimees. Atser on väga oluline amet, samuti reguleerijate nõukogu on väga tähtis organ. ja täna räägime väga olulistest küsimustest, nimelt agentuuri kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogrammist. eeldame muidugi, et toimub mõttevahetus. ja meie külalised on siin äh, Atseri, Atserit esindamas kõige kõrgemal tasemel Äh, ja muidugi see tööprogramm esitatakse nõukogule, esitatakse Euroopa Parlamendile ja Euroopa Komisjonile, seega kahe nädala pärast esitatakse see dokument meile, ega meil väga palju aega enam ei ole selle läbivaatamiseks, aga tahaksin teile kõikidele ITRE kolleegidele äh, veel öelda, et ähm, meie külaliste jaoks on üks väga oluline teema, nimelt eh, personalipuudus. ja me oleme sellest rääkinud isegi maikuisel täiskogul. saatsin asepresident Šefčovitšile ja äh, volinik Anietele samasisulise kirja, rääkides, et agentuuril puuduvad vahendid, et palgata töötajaid, töötajaid, kes on väga vajalikud. ja komisjoni viimane avaldus kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet puudutav teatis, mis avaldati mai lõpus, näitab, et Atseri eelarvet on natuke suurendatud ja loodetavasti aitab see Atseril ka oma mandaati täita. härra direktor, härra nõukogu esimees, ma ei tea, kas sellest piisab, et kogu energiaturgu jälgida, aga igal juhul on teie töö väga tähtis gaasiturg, elektriturg, te peate jälgima mõlemat, see ei ole sugugi lihtne. kõik need probleemid samas mõlemal turul on sarnased. ja oluline on ka arvestada meie ühisturu tingimustega, ühisturu turvalisusega, turvalise jätkuva energiatarnega, energiahindade võim-, võimalikku alandamist tuleb kaaluda. ja seega annangi nüüd teile sõna, härra direktor, kõigepealt teile, sest teie tegite tööprogrammi kavandi ja te peate ka seda tutvustama direktorite nõukogule. võib-olla räägiksite siis kõige olulisemast ja seejärel on sõna ka Lord Moogile. suur aitäh, aitäh selle võimaluse eest äh, siia tulla. ja veelgi olulisem on see toetus, mida meile on andnud Euroopa Parlament, ITRE komis-, komisjon päris algusest peale, kui agentuur loodi, ma mäletan, kui ma esimest korda siin käisin, see oli aastal kaks tuhat kümme, Lord Moog ja mina ka hindame väga seda, et me saame teile tutvustada oma tööprogrammi kavandit, mille me esi-, me peame esitama Euroopa Parlamendile ja komisjonile juuni lõpuks. aasta lõpus peaks seega vastu võetama haldusnõukogu ja direktorite nõukogu poolt. ja täna tahaksime rääkida sellest, mida see tööprogramm sisaldab. hea meelega kuulaksime ka tagasisidet teilt ja kuulaksime, millised arvamused on, on teil, et me saaksime siis täpsustada veel lihvida oma tööprogrammi, enne kui me selle lõplikult komisjonile ja Euroopa Parlamendile esitame ja enne kui see läheb äh, meie nõukogus kinnitamisele. tööprogramm sisaldab ka mitmeaastast prognoosi. Äh, nimelt vaadeldakse seal äh, pikemat perioodi, seda, mida agentuur peaks tegema järgmisel aastal ja selle järgnevatel aastatel see programm sarnaneb eelmise aasta tööprogrammile oma ülesehituselt, sest me jätkame tööd samade teemadega ja meie eesmärgid on jätkuvalt samasugused. nii nagu siin esimees ütles, me tahaksime oma mandaati täita, aga meie ressursid on väga piiratud praegusel hetkel ja see programm, programm, mille me teile esitame kuu lõpul tuleneb nendele või on koostatud nende kuluhinnangute põhjal, mis me saime märtsis, me arvestasime neid olemasolevaid ressursse ja see tähendab seda, et me peame eelkõige REMIT programmi ellu viima, see on energiaturu terviklikkuse programm ja siis ka infrastruktuuri programmi meie töö on loomulikult Energialiidu strateegiaga ühendatud, selle esitas Euroopa Komisjon aasta alguses, see mõjutab meie tööd, aga ilmselt see, mis kõige rohkem mõjutab meie tööd, on meiega seotud, on, on, on teema, mis puudutab tarnekindlust ja teema, mis puudutab äh, turu terviklikkust Nendele küsimustele on võimalik erinevat moodi läheneda. tarnekindluse saavutamine on kindlasti liikmesriikide eh, koostööga paremini saavutatav ja eh, turu terviklikkust võib saavutada turu tihedama lõimitusega. nagu ma ütlesin, sel aastal jätkame seda tööd, mida me kavandasime juba varasematel aastatel. esimene teema, nagu te näete, on, eh, on seotud energiaturu lõpuleviimise järgse perioodiga. see turu eh, lõplik kujundamine on alles esimene samm, seejärel peame hakkama jälgima, kas vastu võetud eeskirju ka täidetakse, kuidas neid täidetakse. me tahaksime, et paketid võetakse liikmesriikide õigusesse üle ja tehakse seda korralikult, võrgukoodid, suunised nii elektri kui gaasituru puhul. teine teema, läbipaistvus energiaturul, me nimetame seda eh, teemat remit, see määrus jõustus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal juba, kuid me tahame rakendusakte veel vastu võtta ka sel aastal. nähti ette vastavalt ähm, määrusele rakendusaktide vastuvõtmine ähm, seitsmendaks oktoobriks, Remit on siis täielikult funktsioneeriv, see tähendab seda, et Äh, kõik turuosalised hakkavad agentuurile ka aru andma ja siis on agentuuril ka lihtsam turgu jälgida. kolmas teema, infras-, infrastruktuuri või, või taristu väljakutsed. see on seotud meie äh, kolmanda energiapaketi mandaadiga, mis äh, puudutab jätkuvalt võrkude pla-, kavandamist, et meil on kümneaastane plaan, aga samuti ka valikuprotsesse ning ühishuviprojektide elluviimist. samuti äh, tegeleme piiriüleste projektidega ning neljas teema, see puudutab väljakutseid, äh, mis on välja selgitatud äh, algatusest kaks tuhat kakskümmend viis, Bridge to twenty twenty five implementation, see teema puudutab järgneva kümne aasta tegevust, tahaksime välja selgitada, milliseid regulatiivseid samme tuleb järgmiseks võtta. et ähm, nagu ma rääkisin, me tahaksime saavutada täielikult toimiva integreeritud energiaturu nii elektri kui gaasiturul, selleks oleme välja andnud äh, võrgukoodid, suunised, need tuleb vastu võtta, need tuleb rakendada harmoneeritult, äh, samuti tuleb harmoneerida tariif, äh, tariifide struktuure. praegu tegeleme gaasisektoriga. me oleme püüdnud ka mm, võrgu tariifistruktuure ühtlustada ning tegeleme esimese võrgukoodi muudatusega ning ähm, mul on väga hea meel nüüd näidata ka, mida me oleme saavutanud sellel slaidil. Äh, siin on näha, äh, milline olukord elektriturul praegu. suur osa Euroopa Liidust äh, on juba ühtsesse turgu hõlmatud ja meil on ühtne hinnaplatvorm, ühtsed energiavood Gibraltarist Barentsi mereni. meil on olemas tõesti eh, day ahead turg olemas, kasutatakse samu platvorme, aga see punane eh, territoorium on, on siiski veel eraldi sellest lillaga tähistatud eh, territooriumist. edasi näitan teile slaidi võimsuse jaotum-, jaotusest. selle põhjal koostame oma reegleid, tahaksime nii koostada, et nad annaksid käegakatsutavat kasu ka tarbijale. edasi, remit. neli kuud on meil aega või vähemgi selleks, et see remit täielikult rakenduks, seitsmes oktoober, nagu ma ütlesin turuosalised, mis kauplevad organiseeritud äh, börsidel finantstooted, füüsilised äh, tooted, kaubad, äh, kõik, millega kaubeldakse, peaksid olema siis meile nähtavad ja, ja me ootame sellest ka eh, teatud kasu. nüüd eh, kõige viimane statistika järgmisel slaidil, see näitab, mida me oleme teinud sellest ajast saadik, kui REMIT määrus, eh, turu terviklikkuse määrus jõustus. meil on mitmeid huvitavaid juhtumeid juba teatatud, kuuskümmend seitse juhtumit on meile meieni jõudnud ähm, kakskümmend kuus on lahendatud, ülejäänud on veel lahtised. kuuel juhtumil oli tõesti tegemist Remiti äh, kohustuste rikkumisega. Äh, Euroopa Liidu hulgiturg ei ole sugugi probleemne, kui ma nendest juhtumitest räägin, aga ma tahaksin teile siiski öelda, et, et et see määrus on aidanud saavutada energia hulgiturul teatud läbipaistvuse. nüüd remit tähendab jagatud vastutust. jaanuaris avasime me remiti portaali. samuti tahame teha nii, et võimekust luuakse nii agentuuris kui liikmesriikide endi järelevalveasutustes, seega koolitus nii liikmesriikides kui Euroopa tasandil on väga oluline. mis on siis meie kõige suurem väljakutse? eelarve, nii nagu ka teiste agentuuride puhul. me juba rääkisime, et äh, haldusnõukogu äh, koostas eelarve kahekümne miljoni põhjal järgmiseks aastaks. meie personal on nelikümmend neli inimest praegusel hetkel ja mõned lepingulised töötajad. nüüd mõni nädal tagasi avaldas komisjon, et ta on nõus veel personalile lisama kümme inimest ja, ja täiendav tä,, täiendavat raha selleks leidma. komisjon on mõistnud, et agentuuri ressursid võrreldes tema ees seisvate ülesannetega ei ole piisavad ja me oleme ikkagi veel väga kaugel sellest, mida me sooviksime näha adekvaatse rahastamisena, võrreldes eriti samasuguste agentuuridega ennast samasuguste asutustega, aga igal juhul me oleme eh, tänulikud ka, ka selle ettepaneku eest. nüüd ma annan sõna võib-olla Lord Mookile. Thank you very much, thank you very much for, for your speech. And um, also it is siin on juba palju kõiki tänatud ja mina tahaksin ka omalt poolt tänada esimeest ja komisjoni liikmeid. minul on üks slaid ja selle slaidi eesmärgiks on juhtida teie komisjoni tähelepanu ühele asjaolule, mis võib-olla ei olegi nii keeruline, kuid mis äh, võib muuta teie ettekujutust asjadest täielikult. selle slaidiga ma püüangi teha sellest ülevaate, mitte väga tehniliselt praegusel hetkel on meil võimalus energiaga kauba, kaubelda äh, oma erilisel moel ja kui lähtutakse seejuures sellest, et energia kauplemine on üks, kolm minutit kogu aastast, siis see on väga väike osa, aga meile reguleerijatele on see väga oluline, sellepärast et see võimaldab meil tuleviku eest kaitsta ning tagada meile vajalik likviidsus. mis siis praegu probleemiks on? ESMA teeb ettepanekud komisjonile ja ESMA ettepanekuks oleks muuta olukorda ja laiendada finantsinstrumentide määratlust ja see toob kaasa ka endaga erandite kitsendamise ja see võtab äh, energiaettevõtete tehi, äh, tehingud äh, remitist välja, see toob kaasa oma kulusid reguleeriva koorma meile ja toob kaasa kahepoolsete kokkulepete suurenemise meil on olnud väga head kontaktid äh, volinikega ja peadirektoritega ja ma äh, loodan, et komisjon äh, ehk leiab selliste tagajärgede vältimiseks oma võimaluse, meil on olnud väga head suhted ka parlamendiga ja ITRE komisjoniga iseäranis, seetõttu leidsin, et ma pean teid ka hoiatama Remiti uute ettepanekute äh, võimalikust kahjust. see protsess algab kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, aga otsuseid langetatakse paraku järgmise kuue, paari kuu jooksul. nii et äh, võib-olla me pöördume veel tagasi, et teilt abi paluda, kuid äh, praegusel hetkel minu poolt kõik, aitäh! suur tänu teile nende kommentaaride eest! ja nüüd saavad sõna meie komisjoni liikmed. meil on ka oma Aseri kontaktrühm proua Pärner, härra Sirikiotis, kui teie sooviksite midagi öelda, siis palun, teil on selleks võimalus. mis te sellest võimalusest arvate? kuidas see teile meeldib? proua Kallas, palun. suurepärane. Thank you um,. Just have to... suur tänu, mul on ainult kaks küsimust. Te rääkisite väga palju sellest, et teie eelarve on ebapiisav aga mind huvitab see, kas sul on puudu veel mõningatest tööriistadest äh, või võimalustest, pädevustest, et äh, energiaturu üle seiret teostada, võib-olla räägiksite seda äh, täpsemalt ja tahaksin teada ka seda, et kui palju osaleb Asser elektrituru ülesehitus kujundamises? Adam Virkunen. proua Virkunen, palun suur tänu, härra esimees. mul on tegelikult üsna sarnane küsimus teile, nagu ka proua Kaja Kallasel, ka mina tahaksin küsida, et kui me tahaksime, et meil oleks tugevam, jõulisem reguleeriv asutus Euroopas, kahekümne kaheksa erineva reguleeriva asutuse asemel, kas siis äh, jääb see asi pigem raha taha kinni või äh, reguleerimise taha kinni. kas meie Euroopa Parlamendina saaksime teid kuidagi aidata, et Euroopas paremini äh, asju reguleerida ja seda ühe tugevama reguleerija, reguleeriva asutuse abil? kolleeg Sirik Juts, palun. suur tänu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 asutus, äh, energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet saab äh, isolatsioonist välja tuua need äh, riigid, need paigad, mis on kaugel suurtest energiakeskustest. me üritame siin luua Euroopas ühisturgu, kuid Euroopa Liidus on suuri piirkondi, lausa terveid riike, kes jäävad nendest suurtest võrkudest väljapoole ja ma arvan, et äh, siin tuleks anda äh, Aserile äh, oma roll või liikmesriikide organisatsioonidele oma roll selle leevendamiseks. kuidas on võimalik arendada ning parandada koostööd pädevate asutuste vahel erinevates riikides selleks, et tagada isoleeritud piirkondadele ja isoleeritud riikidele parem energiaga varustatus ning äh, seega ka energiakindlus, seda on vaja ju lõppkokkuvõttes, me tahame teatavat äh, sõltumatust äh, energia vallas selleks, et meie vajadusi katta. ja kuidas võiks ASER aidata kaasa äh, liikmesriikide pädevate asutuste koostööle energia alas, aitäh! ja suur aitäh, lugupeetud esimees. Te ütlesite vägagi õigustatult, et ähm, alates oktoobrist ei ole teil piisavalt inimesi ega ressursse selleks, et oma ülesannet täita, aga e, meil on ju riiklikud reguleerivad asutused e, ja kas on mingisuguseid arutelusid selles osas, et oleks võimalik näiteks riigi reguleerivate asutuste personal Atserisse üle viia, üle võtta, see oleks ju üks e, võimalus teie töövõimekus tagada, sest et kõik on sellest huvitatud <clears throat> Well, thank you so much, I am sorry I didn't uh... suur tänu, ma väga vabandan, et ma ei kuulnud teie esialgset sõnavõttu, aga mul on teile üks küsimus ja vabandust, kui ma esitan äh, mingi küsimuse selle kohta, millest juba on räägitud ja mis on juba lahendatud, äh, aga sellest on kindlasti räägitud teiega varem, tahaksin rääkida iga-aastasest turuseire raportist ja piiri ülesest võimekusest, mitte ainult füüsilisest võimekusest, vaid äh, energia piiriülesest koostööst üldisemalt ning äh, andmetele juurdepääs on see probleem, mis äh, minule muret valmistab, võib-olla võiksite selle kohta esitada ka oma tapo, tabeli, oma turu, turu seire raportis me saatsime teile selle kohta kirja eelmise aasta novembris, sellest oleks tõesti kasu, ma ei tea, kui kaua te ka selle kallal kavatsete veel mõtiskleda. aitäh. kolleeg Tošenovski, palun. suur aitäh juba mitmeid kordi oleme me Atseri ameti tähendusest rääkinud, kui me oleme Remitist rääkinud ja alati me ütleme, et meil on kõhklusi selles osas, kas Atser suudab ähm, halduslikult oma tööd teha ähm, ja kas on piisavalt inimuusi, kes Remiti ellurakendamisega suudaksid äh, korrektselt tegeleda ja energia mm, siseturg on Euroopa jaoks üks olulisemaid äh, tugisambaid ja mul on teile üks küsimus. meie siin Euroopa Parlamendis äh, oleme me oma töös ka osaliselt piiratud ja mina tahaksin teada, kas oleks võimalik välja töötada teil mingi materjal, mis kirjeldab äh, äh, olukorda ja äh, meie oma komisjonis toetame teid maksimaalselt, aga võib-olla te võiksite olukorda kirjeldada äh, Äh, kui me räägime koostööst riigi reguleerivate asutustega, sellepärast et seal ju kogu see süsteem välja arenebki. mina ei poolda ühtset Euroopa reguleerivat asutust ainult ja võib-olla oleks mõistlik tulla välja mm, Adseri kohta käiva põhjaliku aruandega äh, selleks, et käsitleda seal ka seda teemat, mida Adser Euroopa jaoks tähendab. Also kui te lubate, siis ma ütlen ka omalt poolt midagi. Te kõnelesite äh, kolmanda energiapaketi äh, ellurakendamisest nüüd nii üldiselt rääkides. kas te võiksite öelda meile protsentuaalselt, kui suur see ellurakendamise määr on? Äh, sageli on olukord selline, et me ei tea täpselt, kus me oma asjadega oleme, milline on asjade hetkeseis näiteks äh, ülekandekoodid liikmesriikide vahel. ja ma ei taha liikmesriikide põhiseid näiteid, see võib äh, libe tee olla teie jaoks, ma saan sellest täiesti aru, aga mingisuguseid konkreetseid andmeid me siiski tahaksime äh, Äh, sest et vastasel korral on meil väga keeruline liikmesriikides töö teha, sest et nagu kolleegid ka ütlesid, me tahame teid aidata, aga me ei tea, milline on tegelik olukord, millised on tegelikult arvud, näitajad liikmesriikides, seda siis üldiselt. ja teine küsimus äh, puudutab äh, nii-öelda riistvara meie siseses energiaturus näiteks gaasituru puhul on äh, võimalik kasutada vastassuuna voogusid ja äh, elektriturul on olukord teistsugune. umbes äh, kümme protsenti energiakasutusest liikmesriikides on meie eesmärgiks äh, selles vallas, aga ma tahaksin teada, kus me praegu ikkagi oleme, äh, kui me räägime kolmest protsendist, äh, null koma viiest protsendist, seitsmest. Ähm, me siin räägime nii riist- kui tarkvarast ja näiteks reguleeritud hinnad Te rääkisite siin sellest, et Remiti direktiiv peaks äh, hakkama toimima äh, ja äh, sellel direktiivil on väga-väga pikk nimi, kellelegi see nagunii meelde ei jää, aga igal juhul me räägime siin energiaturu nii-öelda hulgimüügitulust Euroopa Liidus. enamikes liikmesriikides on reguleeritud hinnad ju äh, Ähm, ja on ka uskumatuid äh, soodustusi äh, mõnedes liikmesriikides, erinevad äh, liikmesriigid on rakendanud erinevaid soodustusi fossiilkütustele või taastuvate energiaallikate jaoks või tuumaenergia jaoks, vahet ei ole. kas me peaksime lõpetama kõikide toetuste maksmise näiteks aastaks kaks tuhat kakskümmend, see oleks ju suurepärane, kui me ütleme, et aastast kaks tuhat kakskümmend äh, lõpeb igasugune toetuste süsteem ja nii edasi ja nii edasi. meil on väga palju selliseid küsimusi, äh, meil on väga palju konkreetseid küsimusi ähm, läbipaistvuse küsimuses, turu ühtsuse küsimuses, äh, hulgimüügituru küsimuses ja te ei maininud seda, milline on Remiti direktiivi äh, Äh, puhul gaasi ja elektri vaheline erisus, sellepärast et minule näib, et äh, Remitist lähtuvalt on erisus päris suur nende vahel. võib-olla ma ei kuulanud nii hoolsalt äh, ja see läks mul kõrvust mööda, aga ma tahaksin siiski natukene Äh, infot selle kohta. Ähm, ma rääkisin võimalikult pikalt selleks, et äh, te, kallid kolleegid, saaksite veel märku anda, kui keegi soovib äh, sõna saada, aga keegi sõna rohkem ei soovi, nii et ma annan nüüd sõna vastusteks. ja suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh nende väga paljude huvitavate ja põnevate küsimuste eest. kõigepealt hakkasin rääkima äh, eelarvest ja ressurssidest ja sellest, kas on võimalik saada tuge riigi reguleerivatelt asutustest. proua Kallas küsis selle kohta ja äh, kolleeg Silviotis äh, ja ka teised kolleegid kui me räägime eelarvest, siis me räägime ka ekspertidest, kui eelarvet ei ole piisav, siis eh, ekspertteadmiste ekspertide küsimus jääb ainult teoreetiliseks. ma peaksin ütlema, et eh, meil on tegelikult vedanud, kui me räägime ressurssidest, me oleme saanud energiakauplemisvaldkonda eh, kaasata noored, kuid kogenud kauplejad ja see on olnud väga heaks võimaluseks, arenguvõimaluseks ja isegi praegusel hetkel meie järelevalvemeeskond koosneb vaid kolmest inimesest, kuid nad teevad oma tööd väga hästi minu arvates. niisiis, me ei räägi tegelikult sadadest inimestest, me räägime siin äh, kümne, kahekümne liikmelistest meeskondadest, kes tegelevad turuseirega või sarnastest Äh, üksustest, kes tegelevad teiste küsimustega, niisiis meil on vedanud selles vallas ja äh, USA ähm, energiasektori reguleerivate asutuste mudel on meie äh, eeskujuks ja nemad äh, said ka ähm, väga kogenud inimese enda palgale, äh, kes ei tahtnud enam oma endist tööd kauplemisvaldkonnas teha ja läks neile üle. niisiis äh, kokkuvõtteks ma tahan öelda, et äh, me ei räägi tegelikult suurtest numbritest inimestest, meil on vaja lihtsalt head õnne ka tulevikus. nüüd kok-, koostöö riigi reguleerivate asutustega ja me teeme koostööd küll, tegemist on jagatud vastutusalaga Äh, ametil on vastutus äh, seirata Euroopa turgu, aga uurimine ja jõustamine ja võib-olla ka riiklike turgude seire on tegelikult riigi reguleerivate asutuste pädevusalas ja see on ka nende jaoks uueks ülesandeks. ehk siis äh, nemad on sarnases olukorras nagu meiegi, nemad on saanud uued ülesanded ja mõnikord on neil on võimalus ka lisainimesi palgata Äh, aga samas äh, teistel juhtudel on olnud lisaressursid väga piiratud, niisiis me oleme üsnagi samas paadis. me oleme püüdnud vaadata, kuidas oleks võimalik äh, koostööd teha ja optimeerida, kuid ressursid on tõesti piiratud ja tegemist on suure väljakutsega meie jaoks. ja praegusel hetkel on lisainimeste palkamine üsna võimatuks osutunud. lisaks oli küsimus mis puudutas seda, kuidas amet ja riigi reguleerivad asutused saaksid äh, teha tööd selleks, et kaotada energiasaared, professor Giotis küsis seda. ma usun, et ettekanne on teile ka laiali jaotatud ja seal räägitakse ka ameti rollist taristupaketis. meie tahame kiirendada äh, äh, edusamme eh, nendes valdkondades kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal see seadusandlus eh, ellu eh, rakendati. eesmärgiks on kaotada energiasaared. kohtuamet ja riigi reguleerivad asutused on kaasatud ühishuvi projektidesse, aga lõppude lõpuks komisjonid ja liikmesriik, liikmesriigid otsustavad selle üle tuleb äh, seirata nende projektide ellurakendamist ja ka neid probleeme, mis võivad äh, saada takistuseks. härra Kohvo, te viitasite kirjale, äh, mis puudutas piiriüleste vahetuste võimekuse küsimust ja me kindlasti tegeleme selle konkreetse küsimusega selle aasta aruandes, me oleme kogunud andmeid selle kohta. ma pean ütlema, et teema on keeruline, aga meil on siiski õnnestunud saada informatsiooni selle kohta, see aruannemisraport peaks välja tulema novembri teisel nädalal ja ma loodan, et mul on võimalus rääkida sellest raportist ka siin komisjonis, kui see välja tuleb ja Eh, vaatame siis, kas see meie analüüs vastab teie ootustele, aga see on kindlasti aspekt, mida me oma töös ka eh, jälgime ja peame prioriteediks. kuidas see komisjon siin ja parlament saaks aidata äh, me oleme pidevates kontaktides kontaktrühmaga ja me oleme briifingudokumente mm, edastanud, aga me oleme valmis edastama ka muud informatsiooni. meil on ka Remiti kohta käiv vastav dokument olemas, see puudutab väljakutseid ja ka seda tööd, mida me oleme teinud Äh, seal on ka mittekonfidentsiaalne kokkuvõte juhtumitest, äh, äh, millega me oleme tegelenud koos riigi reguleerivate asutustega ja seal on ka võrdlusalused ära toodud, kui me räägime oma tööst ja sarnaste pädevustega teiste asutuste tööst ja kui te soovite, siis me oleme valmis selle edastama kõikidele komisjoni liikmetele. see ei ole pikk dokument, see koosneb vaid mõnest leheküljest, aga igal juhul me oleme valmis seda tegema ja ma tahaksin veel mõningatele küsimustele vastata, kui võimalik, ja teie küsimus nüüd järgmiseks. ma ei taha teile pettumust valmistada, kuid mõned äh, äh numbrid mul meeles ei püsi, äh, ma olen need ära unustanud, energiaki ellurakendamine liikmesriigis on midagi, mida jälgis komisjon äh, ja ma võin omalt poolt tuua välja mõned statistilised andmed äh, kui me räägime näiteks reeglitest, siis enamik võrgukvoodidest gaasi valdkonnas ehk siis eh, kolm neljast on juba vastu mm, võetud, kolmas eh, jõustub järgmisel aastal, üks on veel jõustumas, elektrivaldkonnas on üks juba vastu võetud eh, ja üks jõustub see aasta lõpus siis ja vastavalt äh, komisjoni plaanile äh, järgnevad äh, lähevad komitoloogiasse selle aasta lõpupoole ja nad on seotud ka energiaturu disaini algatusega. nüüd reguleeritud energiahinnad kahel kolmandikul liikmesriikidest on nii elektri kui gaasi valdkonnas reguleeritud hinnad olemas tegemist on jah tõkkega siis, kui reguleeritud hinnad on madalamad, äh, aga ka siis, kui nad on äh, kõrgemad. nüüd koostöödusvõime määr erinevatel piiridel on erinev, näiteks eh, Iberia poolsaarel eh, on eh, see näitaja allpool kümne protsendi määra, mm, põhja pool on see üle kümne protsendi määra, ehk siis meie eesmärk on tagada see, et seda koostööduspotentsiaali kasutatakse võimalikult hästi ära ja eelmisel aastal oma turuseire raportis me ütlesime, et Ähm, et suur osa elektrist liigub vales suunas ja see tegelikult on kahjulik tarbijatele, sest et me loobime raha aknast välja ja äh, meie eesmärk on tagada, et tarbijad Euroopas ei maksaks äh, elektrit rohkem kui äh, vaja meie aruandes või raportis on kindlasti rohkem statistilisi andmeid. ja nüüd vastassuuna voog ja, ja palun, äh, teil on ka sõna. jah, suur aitäh, ma tahtsin kõneleda koostööst, mis on väga keskne küsimus. ja ma tahtsin natuke liha luudele rohkem panna. ma usun, et äh, praegusel hetkel on äh, näha olnud see, et koostöö on olnud väga hea ja väga palju on tuge saadud äh, riigi reguleerivatelt asutustelt. Äh, mainin siinkohal veel paari asja. Äh, on umbes kakskümmend lähedatud isikut, kes lähedatakse üheks, kaheks, kolmeks aastaks, mõnikord on lähetused ka lühiajalised mm, konkreetsete probleemidega tegelemiseks Äh, siia nõukogu äh, pakub äh, teenuseid paljudele paljude koosolekute jaoks, mis siin Brüsselis aset leiavad ja igal aastal on umbes saja tuhande eest toetusi ja lisaks sellele on näiteks koolitusi korraldatud Remiti valdkonnas ja Eh, nagu eh, direktor ka juba ütles, siis eh, ameti töörühmadele pakutakse ka tuge, ehk siis koostöö tõesti toimib suurel määral. küsimus on selles, kas on ühtne energia reguleeriv asutus silmapiiril, tegemist on poliitilise küsimusega ilmselgelt ja mõned liikmesriigid võivad olla kõhkleval seisukohal, eriti see liikmesriik, mida mina kõige lähemalt tean kui me räägime kesksest reguleerivast asutusest, aga paljud on mõistnud, et me oleme jõudnud äh, faasi, äh, kus äh, riiklikud turud on väga erinevad ja ühtse mm, turu kontekstis need paljud erisused kaoksid. ja ma poliitilisest dimensioonist ei tahakski rohkem rääkida, kuid tahan öelda, et võttes arvesse meie piiratud ressursse, on saavutatud palju, me oleme teinud head koostööd riigi reguleerivate asutustega, aitäh! Thank you very much! suur tänu! suur aitäh kõigi nende märkuste eest ja selgituste eest! energia siseturg on nii oluline, et me tahaksime teid tagasi kutsuda enne aasta lõppu selleks, et saada veel informatsiooni ja võib-olla ka statistikat natuke selle kohta, kas midagi on muutunud paremaks või ei ole muutunud. suur aitäh veel kord, et te tulite ja aitäh teile teie selgituste eest, kohtumiseni! Well, dear colleagues, ladies and gentlemen, unusual kallid kolleegid, daamid ja härrad, meil on nüüd väga ebatavaline külaline. Aseri külalised on meil ju tava, tavakülalised. aga nüüd on meie päevakavas punkt kolmteist, arutatakse Horisont kaks tuhat kahtekümmet eh, ja meie külaline on Euroopa Teadusnõukogu president Jean-Pierre Bourguignon. ja veel kaks noort teadlast, kui ma tohin nii öelda. Bourguignon Äh, me nägime siin mõni tund tagasi ka üksteist, tahaksin teile meenutada, et Euroopa Teadusnõukogu loodi seitsmenda teadusraamprogrammi raames ja äh, mina tunnen selles suhtes täit vastutust. olin selle programmi, raamprogrammi raportöör omal ajal äh, ja Teadusnõukogu on saanud nüüd ka rahvusvahelise tunnustuse osaliseks, mida see tähendab siis? tänu Euroopa Teadusnõukogule on võimalik meie arvates noori teadlasi hoida Euroopas ja isegi tuua teadlasi teistelt kontinentidelt Euroopasse. ja tahaksin nüüd kuulda professorilt, kas see tõesti vastab tõele. Euroopa Teadusnõukogu sai tunnustuse ka Euroopa Parlamendilt ja nõukogult. kolmteist miljardit eurot otsustati teadusnõukogule täiendavalt anda programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend raames lisaks seitsmenda raamprogrammi ette nähtud eelarvele. ja meie raportöör on proua Van Brent tema kaitses siis ähm, neid seisukohti nõukogu ees ja teiste komisjonide ees, kui toimusid eelarve läbirääkimised ja see oli üks nendest kolmest punktist äh, seitsmendas raamprogrammis, kus tõesti ei vähendatud eelarvet hea meel, et meie komisjon suutis seda eelarve äh, punkti kaitsta. ja meie komisjon äh, on tõesti selleks, et teadusnõukogu eelarvet kaitsta, teinud väga palju, nüüd me muidugi tahaksime kuulda, kuidas teadusnõukogu on oma tööd teinud. hea meelega annaksin teile võimaluse äh, öelda avasõna, professor Bourgnon. ja pärast seda annan sõna proua Tolitšile Horvaatiast ja härra Punjole Itaaliast, jah. Nemad saavad siis rääkida, kuidas nemad näevad Euroopa Teadusnõukogu ja milliseid võimalusi annab see nõukogu koostööks ja projektide elluviimiseks. saate meile rääkida oma isiklikust kogemusest. professor Puginion, palun. sekk, mida me nüüd süli? härra esimees, daamid ja härrad, saadikud, mul on hea meel, et ma saan veel kord äh, teie komisjonis esineda, äh, rääkida siis nüüd juba viie tuhandendast lepingust, mis allkirjastati teadusnõukogus. see on toimunud kõik EFSI raames, allkirjastati Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kokkulepe ja nüüd on võimalik Marie Curie äh, programmi raames teadusnõukogul ka raha kasutada. ja muidugi ITRE komisjon on mänginud väga olulist rolli meie eelarve toetamises. Ähm, täna on minuga kaasas siin Nicolas Pugnon, kes võib rääkida, ta, tema on teadusnõukogu lepingu raames teinud ja Ivar Tolitš, kes äh, siis meie viie tuhandenda stipendiaat, võib samuti rääkida oma projektist seoses teadusnõukoguga, et võib-olla on isegi natukene raske uskuda, et alles, et meie nõukogu loodi alles kahe tuhande seitsmendal aastal ja tegelikult täielikult toimivaks sai see aastal kaks tuhat üheksa, aga siiski ta on juba täielikult kanda kinnitanud Euroopa teadusmaastikul ning teadusnõukogu on tõesti tuntuks saanud juba ka väljaspool Euroopat mida on siis tehtud kaheksa aasta jooksul? kolleegid kogu maailmast äh, on meid hinnanud, viisteist protsenti nendest, äh, kes Brüsselisse tulid, tulid väljaspool Euroopast, äh, Nad hindasid umbes neljakümmet kolme tuhandet projekti, mis on teadlased esitanud meile, hindamisi toimub aastas kolm korda, kuussada teadlast Äh, hindavad neid, äh, neid projekte ja kaks tuhat spetsialisti ka veel väljastpoolt. ja ma muidugi äh, jätkan sellega, mida me oleme teinud, üheksa miljardit oleme kulutanud umbes viie tuhandele projektile, kuussada kakskümmend kuus vastuvõtvat asutust on saanud toetust meie nõukogult kolmekümne kahes Euroopa riigis, seega väljaspool Euroopa Liitu ka nelikümmend tuhat teadlast, nende hulgas on üheksa tuhat doktoranti, neliteist tuhat ehm, doktorantuuri järgset teadlast ja eh, see kin-, meie nõukogu tegevus on nii projekte kui ka muud teadustegevust mõjutanud rahvusvahelistes eh, referentajakirjades on tuhandeid artikleid avaldatud ja me oleme tõesti ühe protsendi kõige tsiteeritumate artiklite hulgas. me oleme saavutanud Euroopa teaduse eh, nähtavust publikatsioonides eh, suurendada ja muidugi Eh, tuleb viite Nobeli preemiat veel märkida, kolm, kolme medalit, eh, Fields medalit, eh, viite Wolfa auhinda, kaks kolmandikku laureaat, laureaatidest on olnud kolmekümne, neljakümne aastased ja loomulikult seal Euroopa Teadusnõukogu areng äh, on olnud tõesti äh, väga põnev, ma olen jälginud seda algusest peale, see on aidanud äh, just äh, noori teadlasi areenile tulla ja ma olen nüüd ise matemaatikas kaasa löönud ja nüüd tegelen siis astse presidendina. Euroopa Komisjon on andnud meile mandaadi, meil on äh, aastane eelarve ja programm, äh, siis korraldatakse äh, meie abil projektide hindamist, kedagi ei eelistata, me käime ka koos Strasbourgi lähedal ja me tahame hinnanguid anda projektidele ainult eh, teaduslikel alustel ja eh, tõesti eh, rakenduslikust aspektist. meie hindamine on muidugi paindlik. projektid peavad olema ambitsioonikad, nad peavad olema arendatavad Euroopas ja muidugi me teame, et konkurents on väga tihe eduprotsent äh, peab olema üsna kõrge ja me tahame äh, tõhusalt tegutseda. Äh, teadusnõukogu on otsustanud jätkata noort teadlaste toetamist kahe kolmandiku eelarve ulatuses. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, nii nagu siin härra Puusek ütles on meil umbes sada miljonit eurot ette nähtud ja seitsme aasta jooksul oleme me jaganud kolmteist miljardit eurot projektidele. nüüd ähm, muidugi loodame, et see äh, edukusprotsent kümme protsenti ei muutu, äh, kui just äh, meie vahendite jaotuses midagi ei muutu teadus, teadusnõukogu ja äh, ja mina ka siiski arvame, et olukord on praegu äh, siiski kriitiline, me oleme väga palju häid projekte pidanud tagasi lükkama, äh, me oleksime näiteks inseneriteadustes, tehnilistes valdkondades palju aktiivsemad olema oleme toetanud ka interdistsiplinaarseid uuringuid, väikeseid äh, teadlasgruppe, seetõttu mm, on oluline sünergia saavutamine, sellele oleme tähelepanu pööranud alates kahe tuhande kaheteistkümnendast, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ja ähm, peab ütlema, et äh, kandidaatide seas äh, on vähe naisi, samuti on ka äh, teatud riikide teadlaste esindatus äh, veel tagasihoidlik, seega äh, teadusnõukogu sooviks oma strateegilises lähenemises olla paindlik, nii et kõiki võimalusi arvestada muidugi praeguses äh, raamistikus on äh, väga raske ette kujutada, milliseid uusi algatusi võiks teha, ma räägiksin natukene sellest, mis meid on piiranud. Äh, mitmesugused halduspiirangud, nõudmised, me tahaksime, et neid ei oleks, et ka väikesed grupid, teadusuuringud võiksid toetust saada see on põhimõttelise tähtsusega strateegiline otsus. kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks peaks mit-, mitmeaastane finantsraamistik olema uuesti läbi vaadatud, loodame, et siis tuuakse välja uute ettepanekutega ja komisjon teeb ka uusi ettepanekuid, tuues esile uued prioriteedid, arvestades ähm, olukorra arenguid meie tahaksime olla eh, kiired, reageerivad, nii et ähm, Euroopa teadus areneks äh, ja äh, tänu teie abile on võimalik äh, ka, ka tulevikus teadusnõukogule edu saavutada. Global Research Council kohtub sel aastal äh, Tokyos äh, sinna tulevad äh, teadlased kogu maailmast, sellel institutsioonil on pikk ajalugu ja meie oleme siis äh, üks osaline selles organisatsioonis. kindlasti äh, on, väärib see tähelepanu, et meid sinna on kutsutud. ja nüüd oluline on ka äh, äh, Ameerika äh, Teadusnõukoguga koostööleping, Koreaga, Argentiinaga sõlmitud tehnilised koostöölepingud, meil on analoogne leping ka arutusel Hiinaga ning Jaapani teadusnõukoguga sõlmis ühe samuti lepingu. suur tänu! Thank you very much for your suur tänu teile teie sissejuhatava sõnavõtu eest. proua Iva Tolitš, teil on sõna. suur tänu. tere minu nimi on Hiiva Toolits, mina olin äh, viie tuhandes teadlane, kes sai Teadusnõukogu stipendiumi, et uurida biofüüsikat Zagrebis Horvaatias. ja ma jagaksin teile pisut äh, oma karjääri äh, meenutusi. ma olen pärit Zagrebist õppisin molekulaarbioloogiat, äh, tegin oma doktorikraadi, äh, doktoranditööd tehes sain ma aru, et Zagrebis ei saa ma päris teadust teha nii, nagu ma tahtsin. Äh, kolisin välismaale, kõigepealt Bostonisse, kus ma sain Harvardi ülikoolis doktorikraadi. pärast seda käisin doktorikraadi järgsetel koolitustel kõigepealt Kopenhaagenis ja seejärel Firenzes. pärast neid koolitusi sain teadus, teadlaste teadlaste äh, rühma juhiks molekulaarbioloogia valdkonnas Dresdenis, Dresdeni ülikoolis, suurepärane äh, teadlaste keskkond pärast seda, vaimustavat kogemust välismaal, kolisin tagasi oma kodulinna Zagrebisse, Rudje Poskrovtši instituuti, olen professor äh, ja see, selle ametikoha sain just enne seda, kui ma sain äh, Euroopa Teadusnõukogu stipendiumi. tahtsin minna koju, teha teadust omaenda koduinstituudis äh, samal tasemel, nagu olin teinud Max Plancki instituudis Saksamaal, aga tundsin muret, kas ma saan sellega hakkama finantsiliselt, sellepärast et raku-uuringud, molekulaarbioloogilised uuringud on üsnagi kulukad ja stipendiumid tavaliselt väga kesised. Euroopa Teadusnõukogu stipendiumi abil olen ma suutnud aga, saan ma aga moodustada parimate teadlaste meeskonna, doktorandid, laboratooriumijuhid ja nii edasi, saan osta ka aja, viimase viimast tehnoloogia, viimase tehnoloogia sõna varustust. mina keskendun rakkude jagunemiseni ja rakkude jagunemine äh, on protsess, ilma milleta elu ei oleks. pärast äh, aastaste, aastate pikkuste uuringuid ei tea me täpselt, kuidas see rakkude jagunemine toimib. ja me püüame siin teaduse piire äh, mehaaniliste põhimõtete osas kaugemale suruda ja uurida seda, kuidas rakk suudab kromosoomeid jagada kaheks osaks ilma kordagi viga tegemata üheks kõige olulisemaks äh, äh, eh, elemendiks on siin kromosoomide külge kinnitanud äh, mikrotuubulid, mis, millega, mida tavaliselt mõjutatakse ka kemoteraapiaga ja kemoteraapiaga just peatataksegi nende mikrotuubulite vaheline suhtlus kromosoomides. Needsamad äh, väikesed äh, osakesed äh, aitavad kromosoomidel jaga, jaguneda. kromosoomid veetakse raku vastasosadesse ja me teame, et äh, need väikesed osakesed äh, suhtlevad kromosoomidega, aga täpselt kuidas, äh, pole veel päris teada. praegusel hetkel rakubioloogias öeldakse, et ainult need mikrotuubulid, mis puudutavad kromosoome oma otstega, saavad kromosoome ühest kohast teise tõmmata. minu laboratooriumis avastasime me üsna hiljuti, et need mikrotuubulid, mida varem ei tuntud, samuti mõjutavad kromosoome ja minu projekti ka me püüamegi uurida, milline funktsioon nendel on rakkude jagunemises, kasutades ära mikroskoobiteadust ja laserkirurgia teadust, uurime me, mida need mikrotuubulid teevad, kuidas nad on korraldatud ja tuvastame ka, millised rakud, millised valgud neid kokku ühendavad ja neid proteiine võib hiljem siis kasutada ära ka vähivastases võitluses. me püüame distsipliin, distsipliinide vahelise lähenemise abil äh, oma teadust teha, raku molekulaarbioloogia, molekulaargeneetika, biofüüsilised vahendid, optiline inseneriteadus, kompuut-, arvutiteadus, teoreetiline füüsika, kõik need erinevad valdkonnad on sellesse protsess, projekti kaasatud, selle tulemusena äh, loodetavasti kunagi parandame vähivastase võitluse strateegiat, sellepärast et neid samu mikrotubuleid kasutatakse ära just nimelt kemo-, kemoteraapias. bio ähm, meditsiinilised uuringud, bioloogiaalased uuringud üldiselt äh, aitavad rakendusteadusi, meditsiiniteadusi äh, rakendada paremini meie äh, raviprotsessides ja aidata paremini haigusi diagne-, diagnoosida. Euroopa, mis põhiuuringuid sellisel moel rahastab, aitab kaasa ühiskonda aitavatele protsessidele pikemas perspektiivis. aitäh! proua. If I may to ask our uh, second young scientist, Mr. ja meie teie uh, noor uh, teadlane, härra Punju. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad mul on suur au ja rõõm äh, olla siin teie komisjoni ees täna austatud äh, komisjoni liikmed, ma räägiksin natukene ka oma äh, teadusprojektist, äh, mida Euroopa Teadusnõukogu on rahastanud. me saime väga üldise ülevaate sellest, mida Euroopa Teadusnõukogu teeb. mina aga võin omalt poolt rääkida oma kogemustest. kahe tuhande kümnendal aastal esitasin taotluse ja taotlesin Euroopa Teadusnõukogu stipendiumit Äh, ma alguses ei, tegelikult ei mõelnudki Euroopa Teadusnõukogu äh, stipendiumi saamisele, kuidagi äh, juhuslikult juhtus nii, et taotlesin seda. ja minu taotlus lükati ka õigusega tagasi. ma olin pisut üllatunud, sellepärast et terve rida inimesi tulid ja ütlesid mulle, et minu CV oli tegelikult suurepärane, aga, aga ettepanek ei olnud äh, piisavalt hea, et võib-olla kui üksikasjalikum ettepanek esitada, siis äh, läheks see ka läbi. selle peale ma seda tegingi ja esitasin oma ettepaneku, see on teine etapp taotlusprotsessis tutvustasin seda oma ettepanekut Brüsselis samasugusel päeval nagu täna ja sel korral läks see läbi, ma sain omale stipendiumi, sain rahastuse ning tänu sellele stipendiumile sain ma äh, Milani professoriks, kes äh, äh, osales samuti meie teadusuuringute protsessis. ja pärast aastaid kus pidin ka pereplaneerimisega tegelema, sellepärast et ka minu pere, minu naine ja lapsed pidid minuga kaasa kolima Trento ülikooli, mis oli väga avangardne ülikool, kus ma suure rõõmuga tahtsin tööd teha, kolisime siis Trentosse. esimese asjana ostsin äh, nanomikroskoobilise katsemasina, mille abil on võimalik äh, erinevaid elemente uurida ja värbasin mõned doktorandid, teadlased äh, oma meeskonda, tänu sellele ma suutsin oma tööd jätkata ning äh, luua omaenda laboratooriumi, kus äh, uurisime nanomehaanikat. meie väikeses laboratooriumis on, oli hea koostöö juhtivate laboratooriumidega kogu Euroopas, me oleme omalt poolt äh, osalenud, teinud eh, mitmeid äh, üllitusi. mul vedas. meie esimene trükis, äh, esimene artikkel avaldati väga tunnustatud teadusajakirjas. oma projektis analüüsime me loodust ja erinevate elementide mehaanilisi omadusi siin kuulsite äh, juba varemgi erinevate sektorite vahelisest koostööst, äh, distsipliinide vahelisest koostööst, äh, see on huvitanud ka mind. mina olen algselt õppinud füüsikat, aga paar kuud tagasi sain doktorikraadi bioloogias nii et äh, olen ühendanud neid kahte valdkonda, seda olen teinud sellepärast, et minu meelest on erinevate ühenduste uurimine äärmiselt põnev, ma ei hakka teid, teile tutvustama oma teadusuuringute üksikasju meie tänase kohtumise jooksul, aga praegusel hetkel me uurime süsinikuelemente, äh, mis on väga, väga kõvad, väga tugevad, uurime ka teisi erinevaid elemente Äh, mis äh, suudavad äh, ladestada palju energiat. uurime siis elementide erinevaid omadusi ja uurime elementide isepuhastumisvõimet. ja kui ma peaksin nüüd lihtsustatult äh, selgitama, milles meie töö seisneb, siis äh, ma ütleksin, et võtame, võtame ühe kiu ja vaatame, kuidas me selle kiudu suudame kõige väiksema osani lammutada. ja vaatame, kuidas tööstuses saab kasutada neid äh, isepuhastuvaid materjale ja aineid võtame siin näiteks äh, pronksi, kivi, äh, raua, need kõik on materjalid, mis äh, kuluvad, mis muutuvad räpaseks kasutades, siis nende pinda võib katta materjaliga, mis seda, neid, neid ainet, seda, neid aineid kaitseb aga loomulikult see kõik äh, eeldab põhjalikke uuringuid ja ilma äh, Euroopa Teadusnõukoguta ei oleks mina suutnud oma uuringuid küll ellu viia. Um, suur tänu teie ettekande eest. ja äh, palume komisjoni liikmed, kolleeg Eeler, kes on Horisont kaks tuhat kakskümmend raportöör, saab esimesena sõna. kõnelejal puudub mikrofon. Is this one working? Wonderful. kas see nüüd töötab, suurepärane ähm,? härra Burgenjon, ma tahaksin tervitada teid äh, siin parlamendis kogu südamest. Äh, Euroopa Teadusnõukogu on tegelikult Euroopa Parlamendi algatus. komisjoni rõõm oli veidi äh, tagasihoidlikum, kui me rääkisime ERC eelarvest ja muust, kuid praegusel ajal kui me räägime eelarve vähendamisest ja nii edasi, ähm, kui me räägime EFSI rahastamisest, siis äh, ERC eelarvet ei ole selle kontekstis äh, vähendatud ja äh, see ei olnud juhus Nobeli laureaat, Nobeli preemia laureaat tegi head lobitööd selleks, et ERC rahastust ei vähendataks mina tahaksin tuleviku kohta teilt üht-teist küsida, milline on teie tulevikuvisioon teadusuuringutest Euroopas? ja ERC kontekstis on lobitegevus olnud edukas, kuid projekti üleüldiselt on projekti kui, kui terviku e, eelarvet on suuresti siiski kahjuks vähendatud ning kui vaadata Boskovitši instituudi Zagrebis äh, siis eh, seal on eesmärgiks teha mm, koostööd teadus, vabandust, tööstussektoriga eh, ja eh, Horvaatias, Poolas, Ungaris samas on eelarveid vähendatud näiteks kahe koma kahe miljardi ulatuses, kui me räägime koostööst teadusvaldkonnas ja kui me tahame, tahame siiski koostööd tagada, nii-öelda laieneda, ähm, siis äh, tegelikult raha jääb suuresti puudu ja seetõttu on minu palved järgmised. kõigepealt, et ERC peaks nõudma ka solidaarsust kogu programmi jaoks ähm, äh, septembris ähm, näeme me järgnevaid äh, eelarvevähendusi ja me peame äh, tagama selle, et ERC äh, ka pooldab seda teadusuuringute programmi üldiselt sest eelarvet on tõesti vähendatud ja kui me vaatame rahvusvahelist olukorda, siis äh, me äh, oleme üsna suuresti mahajääjate hulgas, äh, me ei täida seda kolme protsendi eesmärki ja nii edasi ja Äh, milline on seos äh, EEC ja äh, alustöö ja mm, töö vahel ning lisaks veel koostööl põhinevad teadusuuringud, koostöö teadlaste vahel, kuidas need valdkonnad omavahel seotud on ja võib-olla küsimus ka teie kolleegile, milline on teie arvates äh, Horvaatias olukord, jah, teil on nüüd ERC stipendium küll olemas, kuid ähm, teadusalane koostöö on siiski ähm, eelarvekärbetest suuresti kannatada saanud ja milline on teie visioon tulevikus? suur aitäh, proua Moodi, palun. aitäh. suur aitäh siia täna tulemast, väga hea on näha öö, äh, oma töö tulemit, mida me siin komisjonis teinud oleme. eriti kui ähm, me räägime sellest, äh, mida me suutsime saavutada EFC läbirääkimiste raames ERC jaoks äh, ma usun, et need arutelud näitasid, kui oluline äh, on see, mis puudutab alusuuringuid ja stipendiumipõhist teadustööd ja selle rahastamist, mina tahaksin omalt poolt rääkida paarist asjast. kõigepealt sellest, et Teadusnõukogu on loomulikult ääretult olulise tähtsusega organ ja seetõttu me seda nii jõuliselt kaitsesimegi, kuid eh, mitte ainult ERC ei saa Horisont kaks tuhat kakskümmend raames stipendiumipõhist rahastust Äh, ja ähm, teie äh, tõstatasite siin ka soopõhise küsimuse ja selle küsimuse, mis puudutab äh, naisstipendiaate, meil on väga hea meel teid just siin näha, võib-olla te räägiksite sellest ka veidi rohkem. ja, ja mina olen pärit Ühendkuningriigist ja minul on eriline huvi tagamaks, et meie visioon Euroopa Liidu kontekstis oleks positiivne ja see puudutabki tulevikku. alusuuringute rahastamine äh, on eh, niivõrd otsustava tähtsusega selleks, et tagada, et eh, meil oleks see helge tulevik ja see eh, on seotud ka eelnevate kommentaaridega, nimelt me ei saa investeerida ainult tululäästastesse uuringutesse, ei, me peame ka varaste faaside uuringutesse panustama selleks, et tagada, et me ka tulevikus oleksime juhid ma maailma tasandil Äh, ma tahaksingi teada, millised on teie seisukohad selle kõigega seoses. Te rääkisite meile küll oma lugudest, oma teadusuuringutest, mida te äh, selle stipendiumi abil mm, läbi viite ja äh, me tahaksime, et te rõhutaksite samas ka seda lisandväärtust, mida Euroopa-poolne rahastus meie kõigi jaoks tulevikus anda saaks, aitäh! suur aitäh ja proua Kudritska, palun! kõigepealt tahaksin ma õnnitleda viie tuhandendat stipendiumi saajat. tegemist on suure edulooga mitte ainult Euroopa Teadusnõukogu jaoks, vaid ka teadlaste jaoks, kes saavad oma teadusprojektid lõpule viia, kuid kahjuks ähm, edukate projektide hulgas ei ole väga palju projekte, mis tuleksid uutest liikmesriikidest Äh, on üks äh, organ, äh, mille eesmärgiks on laiendada koostööd ja mina tahaksin, et teadlased teeksid rohkem koostööd RC raames. mina tahaksin teada, milline on selle nimetatud organi tulemused, eesmärgid teine teema, eh, mida ma täna tahaksin mainida, on järgmine. kui me räägime seitsmendast teaduse raamprogrammist, siis eh, eh, me nägime seal viie koma viie protsendist määra, mis ületas eelarve. ja, ja selline olukord võib võib äh, tuua kaasa selle, et paljud head äh, projektid äh, ei saa võimalust rahastamiseks. me teame, et ERC on tulnud välja lahendustega selleks, et seda rahastamise programmi la- äh,, probleemi lahendada. mina tahaksin teada, et kas tõesti teie lahendused on aidanud kaasa probleemi kõrvaldamisele, aitäh! aitäh ja kolleeg Roil, palun, teil on sõna jaa, aitäh, nagu teisedki kolleegid, on mul väga hea meel selle üle, et teie ka täna siin olete, täna on siin viie tuhandes äh, stipendiumi saajad, viie tuhandes äh, projekt saab alguse, see on üks parimaid asju, millega Euroopa Parlament siin on hakkama saanud. ja äh, loomulikult on see valdkond ka keeruline, kuid see ettekanne et Äh, mis siin on kantud, äh, siin on konkreetsed isikud kohal, kes räägivad endast äh, ja see on meie jaoks alati olnud motivatsiooniks ja me tahame ka tööd selles vallas edasi jätkata. mind huvitab see, millest härra Provignon rääkis, millised võivad olla järgnevad sammud, milline on järgnev ülesanne, millega tuleks tegelema hakata Äh, mina ei lepi sellega, et me rahalises valdkonnas edasi ei liigu. Äh, milline on meie järgmine ülesanne, millega me nüüd järgnevalt äh, tegelema peaksime hakkama, see on see, mille vastu mina huvi tunnen. aitäh ja proua Virkonen, palun. aitäh aitäh, lugupeetud esimees, mina tahaksin ka tänada meie kõnelejaid ja sõnavõtjaid ja külalisi, alati on väga tore näha siin teadlasi kõnelemas, me teame, et haridus- ja teadusvaldkond on võtmetähtsusega valdkond Euroopa tuleviku jaoks ja see valdkond on olulise tähtsusega meie komisjoni töö kontekstis. nagu üks minu kolleege siin ka ütles, on meie komisjoni peamiseks eesmärgiks tegeleda just Horisont kaks tuhat kahekümne kaitsmisega ja igal aastal on meil eelarvelisi võitlusi selles vallas, me teame, et paljudes liikmesriikides on ka haridus- ja teadusvaldkonnas eelarveid vähendatud ja see tähendab seda, et Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, on projekt, mis on teadlaste jaoks järjest olulisemaks muutunud ja taotlusi tuleb ka selle projekti raames iga-aastaselt järjest rohkem Te juba rõhutasite seda, kui olulised on alusuuringud. me teame, et kui liikmesriigid eelarvekärbeid läbi viivad, siis esmajoones puudutavad need alusuuringuid ja see tendents valmistab mulle suurt muret nagu me teame, siis Euroopa tahtis olla kõige konkurentsivõimelisem piirkond maailmas aastaks kaks tuhat kakskümmend, kui me aga vaatame teadusuuringute valdkonda, siis tundub, et see on väga keeruline. kui me nüüd vaatame pingeridasid ja tegelikult ülikoolide pingeridasid ei peaks väga palju äh, vaatama, aga kui me siiski vaatame näiteks Shanghai nimekirja või teisi äh, pingeridu, siis me näeme, et esimesed kolmkümmend ülikooli äh, on ülikooli, mille hulgas on kolm-neli Euroopa ülikooli, ülejäänud on USA-st ja mujalt. ja mina tahaksingi teada, milline on teie arvamus, mida meie Euroopas saaksime ära teha selleks, et tagada, et meie teadlastel oleksid Euroopas head töövõimalused. me tahame, et Euroopas oleks tippteadlased, aga kas siin peitub probleem ainult rahas või on veel midagi, mida me saaksime omalt poolt ära teha selleks, et teadlased saaksid Euroopas head tööd teha? aitäh ja proua Postel, palun! aitäh, president, vabandust, e-, e-, esimees. Ähm, professor Dorich, ma tahaksin äh, teid õnnitleda, mul on väga hea meel äh, Horvaatia parlamendisaadikuna teid siin täna näha, ma olen selle üle väga uhke, et te siin olete. Ähm, te olete esimene teadlane Horvaatiast, kes Euroopa Parlamendis siin äh, kohal on, enamjaolt on siin poliitikud kohale tulnud, kuid mul on hea meel, et teie nüüd saate näidata meile ka seda, et vaatamata sellele, et me oleme äh, väike riik, kus haridus- ja teadustegevusele on ähm, üsna vähe raha eraldatud võrreldes teiste riikidega, siis sellele vaatamata suudame me häid tulemusi saavutada ja me oleme selle kõige üle väga uhked. ma tahaksin äh, küsida teilt ühe lihtsa küsimuse, te ei pea äh, seda, te ei pea sellele pikalt vastama, võite teha väga lühidalt äh, tahaksin teada teie tulevikuambitsioonidest. Ähm, Te tahate osta uut mikroskoopi, nagu ma näen, ja äh, ma tahaksin teada, millised on teie unistused ja ambitsioonid, mida me tulevikus teilt äh, näha võime loota. ja lõpetuseks tahaksin veel ühte asja öelda. ma võin seda ka eraviisilt teile öel-, eraviisiliselt teile öelda, kuid ma siiski tahaksin selle öelda välja siin avalikult kõikide nende inimeste ees, äh, nagu te teate, et sageli öeldakse, et ilu ja arukus ei käi just käsikäes, kuid teie olete tõestus vastupidisest, aitäh! suur aitäh ja proua Suija, palun! aitäh, aitäh, lugupeetud esimees, nagu te teate, siis eh, mina ei ole selle komisjoni liige, kuid kuna täna on meil siin Horvaatiast pärit külaline, siis ma arvasin, et oleks tore, kui ka mina siia tuleksin ja seetõttu suur aitäh veel kord selle eest, et te selle teema päevakorda panite, suur aitäh, härra Burginjon, teile. Euroopa Teadusnõukogu äh, presidendina tõite te siia kaasa kaks sellist võrratut noort teadlast selleks, et nad saaksid oma tööst meile rääkida ja tänu Horisont kaks tuhat kakskümmend programmile me saame eh, nende tööst kuulda ja eh, ja mina tahaksin viidata oma kolleegile, kes siin ütles, et eh, ei ole äh, uutes liikmesriikides just palju äh, projekte ja meie oleme kõige uuem liikmesriik ja meil on üks äh, programm, mis minu arvates saab olema kindlasti väga edukas. suur aitäh, proua Toolitš, siia tulemast ja me ootame pikisilmi teie tulemusi. mul tegelikult küsimusi teil ei olegi, ma olen lihtsalt väga uhke ja väga rõõmus ja ma õnnitlen mitte ainult teid, vaid kõiki kes äh, osalevad teadustöös, sellepärast et me teame, et ilma teadusuuringuteta ei ole meil tulevikku, ei ole konkurentsi. me teame, kui oluline on investeerida teadusvaldkonda selleks, et äh, konkurents oleks parem, konkurentsivõime oleks parem, tööstussektor toimiks paremini ja Horisont kaks tuhat kakskümmend on olemas just selleks, et kõiki Euroopa Liidu riike aidata. suur aitäh ja proua Toia, palun jaa, suur aitäh. mina tahaksin äh, liituda kõigi nendega, kes on teid äh, kogu südamest õnnitlenud teadusprojektide eest. jätkan sealt, Äh, kus härra Roos lõpetas, ma tahaksin äh, kuulda ka omalt poolt rohkem teie pikaajalistest plaanidest. tegemist on nüüd viie tuhandenda teadusprojektiga, mis nüüd käima läheb, aga kui meie parlament, parlamendina tahame äh, rohkem panustada teadusnõukogu tegevuse, siis mida meie omalt poolt ära saaksime teha? Horisont kaks tuhat kahekümne raames on ära tehtud ka päris palju, aga paljud projektid on siiski mm, silmitsi raskustega. me kuulsime nüüd teadlastelt, millised probleemid neil on. ja mina tahaksin teada, mis oleks teile abiks, mida meie peaksime omalt poolt muutma, kuidas näiteks teie oma tööd avalikustate, kuidas te teete koostööd äh, teistega, kuidas see koostöö toimib, äh, kuidas äh, toimub koostöö teiste teadlastega teiste teadustööde ülevaatamine ja ma tahaksin äh, teada, et kas teil õnnestub äh, teadustöö tulemusi ka avalikustada, aitäh. aitäh. härra Plenkovitš, palun. aitäh. aitäh, lugupeetud esimees, äh, härra Burginjon, professor Tolitš ja ka Itaalia kolleeg, palju õnne teile nende stipendiumide eest. ma pean omalt poolt tunnistama, et mul on kaks aspekti, mille ma tahtsin välja öelda. proua Tolitš, te ei ole mitte ainult teadlasena väga edukas olnud ja võim-, te ei ole olnud edukas ka mitte ainult leidmaks rahastust Euroopa tasandil, vaid te olete hea näide ka mm, Euroopa noorte liikuvusest ja te olete hea näide sellest, et inimesed liiguvad ühest riigist teise õppimaks ja töötamaks ja siis lähete tagasi oma koduriiki. ja see, mida ma kuulsin, on kindlasti väga motiveeriv ja huvitav teiste inimeste jaoks. ja ma usun, et teie projekt panustab suuresti Horvaatia teadusmaastikusse ehk siis äh, Äh, mul on suur au ja rõõm toetada teid äh, teie töös siin Euroopa Parlamendis. aitäh! kas on äh, veel sõnasoovijaid, tundub, et ei ole, siis ma omalt poolt lisan ka kaks-kolm küsimust, kolmkümmend miljardit eurot alusuuringutele Horisont kaks tuhat kakskümmend raames ja seda summast seitsekümmend 70 miljardit, kas seda on piisavalt teie arvates? Äh, just proportsionaalselt, äh, sest et tegemist on vähemaga kui kahekümne protsendiga ja tavaliselt äh, räägitakse kolmekümnest protsendist. ja kas te teate, milline on olukord liikmesriikides? võib-olla te teate mm, liikmesriikide olukorrast rohkem kui meie ja meie noored teadlased nüüd. Te käisite ülikoolis ja Euroopa teaduslaborites olete samamoodi käinud ja ka väljaspool Euroopat ja ma tahaksin teada, et kas meie oleme piisavalt atraktiivsed, kas Euroopa ülikoolid, Euroopa laborid, kas nad on piisavalt atraktiivsed, kas meie eh, Euroopa eh, teadusvaimsus eh, on atraktiivne globaalsel tasandil, kuidas seda veel paremaks muuta ja kuidas meie omalt poolt saame seda kõike toetada ja paremuse poole muuta poliitikutena, seda küsisid ka minu kolleegid, kas me oleme piisavalt äh, ligitõmbavad, äh, atraktiivsed, sest et äh, oluline on see, et me ei kaotaks oma helgeid päid teistele mandritele, mitte ainult USA-le, vaid ka näiteks Hiinale. ja aitäh, see on minu poolt kõik. professor, if I may. professor palun kõigepealt äh, sõna võtta teil vastusteks. ja suur aitäh ähm, ja loomulikult äh, teadusuuringute olukord Euroopa erinevates liikmesriikides on erinev. on äh, riike ja Saksamaa on hea näide selle kohta, kui, kus teadussektori toetus on olnud äh, päris äh, suur, samamoodi on olukord olnud äh, Soomes ja teistes Põhjamaa riikides, kuid viimastel aastatel on teatud liikmesriike, kus majanduslik olukord on olnud selline, et teadusuuringute rahastamist on ka vähendatud, ma ei too siin konkreetseid näiteid välja, kuid mõningates liikmesriikides on olukord teadlastel väga keeruline, neil on väga keeruline oma tööd hästi teha, sellepärast et toetus on kadunud. ja seetõttu on Euroopa toetus väga oluline, komisjonipoolne toetus ja ma tean, kui kriitiline see parlamendipoolne toetus on olnud äh, eriti äh, just äh, Euroopa Teadusnõukogu eksistentsi koha pealt, aga ka selles osas, mis puudutab järgnevaid programme selleks, et, äh, et see saaks, ERC e saaks piisavalt rahastust. aga loomulikult on teadlaste olukord erinevates riikides on erinev ja see äh, olukord muutub sõltuvalt sellest, kuidas muutub äh, kohaliku tasandi toetus ka. Äh, olukord muutub ka iga-aastaselt, seda olukorda tuleb jälgida ja meie teadusnõukogus ka näeme seda, see tähendab seda, et kui riigipoolne toetus kaob, siis on nende inimeste hulk, kes teadusnõukogu poole pöördub, suurem ja me teame, et mõningates riikides on see olukord halvemini seotud just eelarvekärbetega ja teisest küljest me teame ka, et paljudes riikides on teaduse olukord halb sellepärast, et teadust rahastatakse üleüldiselt liiga vähe loodetavasti tulevikus olukord äh, puu-, paraneb äh, nii mitmeski riigis, nii mõneski riigis, kuid äh, praegusel hetkel on olukord selline, et teadussektorit toetatakse erinevates riikides erinevalt ja see muudab teadlaste olukorra riigiti vägagi erinevaks. ja e, Te olete rõhutanud siin seda, et Euroopa Parlament on võidelnud Euroopa Teadusnõukogu toetuse eest ja meie jaoks ainult e, ja ainult hea uudis. E, tegelikult see toetus ei puuduta mitte ainult meid, vaid ka Marie Curie'd ja teisi erinevaid programme ja see kõik on seotud ka EFSI rahastamisega, tulevikus äh, kujutab see endast kindlasti probleeme ja me peame vaatama, kas sellest äh, fondist jõuab raha korrektselt tagasi teaduse ja äh, uuendus- ja arendustegevuse valdkonda. see puudutab Marie Curie'd ja ka teisi programme ja minu motoks on olnudki seetõttu see, et ei mingit panust Äh, kui keegi kasu ei saa ehk siis küsimus on lahtine, ei ole selge, kuidas asjad tulevikus välja nägema hakkavad. aga selline see olukord meil juba on. proua Moodi, suur aitäh teiepoolse toetuse eest. kõigepealt äh, Te ju saate aru, et mina olen matemaatik, tegelen geomeetriaga ja mina olen EC presidendina teadlik vajadusest äh, selle järele, et alusuuringuid on vaja toetada. ja ma äh, püüan võimalikult hästi välja öelda selle, et äh, see on eeltingimuseks selleks, et Euroopa konkurentsivõime paraneks ja et erasektori uuringud saaksid võivad äh, ka ähm, edasi minna, aga me ei tohi keskenduda mitte ainult erasektori uuringutele. Äh, tuleb äh, keskenduda teadussektori toetamisele ülevalt alla suunatud programmide raames, mis on otseselt seotud koheste majanduslike kasudega, aga praegu seda tehakse, aga võib-olla ei ole see kõige õigem tee pikas perspektiivis edasiminekuks Äh, ma toon siinkohal näiteks Kanada, äh, ma olen vaadanud, kas on võimalik äh, vahetusprogrammi käima lükata Kanadaga ja vastus, mille ma sain nendepoolse teadusnõukogu esindajalt, oli see, et nemad ei ole huvitatud võetud, sellepärast et nemad tegelevad ainult ülevalt-alla suunatud programmidega, aga see valmistas mulle suurt äh, pettumust, aga see oli siis see vastus, mille ma sain. selline olukord valitseb ka teatud Euroopa riikides, kus kõik raha antakse just ülevalt-alla suunatud äh, uuringutele. Äh, härra Puusek küsis, milline on õige proportsioon. ma tean, milline on tema jaoks õige vastus ja kolmkümmend protsenti oleks õige protsent. mõned riigid ei olegi sellest kolmekümne protsendi määrast väga kaugel, aga mõnedes riikides on olukord selline, et sellest kolmekümnest protsendist on saanud null protsenti ja tegelikult ähm, on ähm, ja vajalik mainida ka seda, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend, kui nüüd vaadata ka teisi sambaid, mis ei peaks olema nii avatud, kui äh, see seda on, Äh, mis on tippteadusse samas, äh, siis äh, osa sellest on üles ehitatud siiski selliselt, et on võimalik teha ka alt üles suunatud ettepanekuid. raamistik on muidugi vägagi globaalne ja üldvaldkond, milles projektid tuleb esitada, on paika pandud, kuid Horisont kaks tuhat kakskümmend on loodud selliselt, mis on üsnagi avatud. ja teadlased sageli ei mõista, et seal on äh, selline vabadus. ja nüüd proua Moody, äh, teie küsimus ähm, see teema äh, on mulle ka pettumust valmistanud, seda sellepärast, et ERC presidendina ei tea ma, millised on arengud Horisont kaks tuhat kakskümmend teistes valdkondades äh, ja ähm, ma usun, et kui erinevate komponentide eest vastutavad inimesed tuleksid kokku, siis see tooks kasu kõigile, ma ei taha sekkuda sellesse, äh, mida teised teevad, aga meil on vaja paremini aru saada sellest, kus me oleme jõudnud ja ma usun, et kui me suudaksime tagada teatud sünergia, siis see tooks kaasa positiivse arengu. see muidugi ei ole minu pädevusalas, aga Eh, see samas siiski eh, tooks kaasa suurema eh, ühtsuse üleüldises Euroopa programmis. see siis puudutas minu ehm, kommentaari laienemise koha pealt härra Roile. Te tahtsite teada, millised võiksid olla järgnevad arengud teadusnõukogus oleme me palju arutanud sellest, mis oleks võimalik ja me juba näeme Eh, sellist võimalust, et võib-olla eh, me peaksime rohkem tegema tööd interdistsiplinaarsuse saavutamiseks, uusi vahendeid tarvitusele võtma, et seda saavutada. me peame vaatama eh, seda, kuidas seda inseneri val-, valdkonda, näiteks inseneriteaduste valdkonda äh, korrektselt hõlmata, me peame võib-olla uued paneelid paika panema äh, selleks, et nad oleksid veidi homogeensemad. see muudaks töö kvaliteedi paremaks. Äh, kui erinevaid valdkondi oleks võimalik paremini võrrelda mult küsiti ka laienemise koha pealt, see on äh, väga tõsine teema ja me teame sellest äh, nii mõndagi. niipea kui ma oma ametisse astusin, äh, me ütlesime, et me tahame töörühma ja see ei ole mitte ainult minu ettepanek, vaid ettepanek, mida teised Teadusnõukogu liikmed ka toetasid mida siiani on siis tehtud ja ma loodan, et me saame ka minna kaugemale, aga ma praegu saan mainida kolme asja. kõigepealt äh, üleüldine küsimustik, mis saadeti teadlastele, eriti just selliste riikide teadlastele, äh, kus palju ähm, stipendiume saadud ei ole, selleks, et selgitada, kuidas asjad toimivad ja küsida, kas nad on olukorraga rahul ja et nad saaksid teha omapoolseid ettepanekuid. me tahtsime anda ka võimaluse neile ütlemaks, mis on äh, olnud otsustava tähtsusega faktoriks äh, selles osas, et valida, kus nad tööd teevad, kas minna kusagile mujale või mitte mõningad probleemid äh, on seotud näiteks ka tehnilise toega, mida inimestele pakutakse, näiteks ka halduskülje pealt. ja mõnikord on süsteemi jäikus ka probleemiks, äh, see ei võimalda kiirelt reageerida. näiteks on teadlastele väga oluline see, et äh, nad saaksid oma meeskondades meelitada väljastpoolt tulevaid ähm, tippteadlasi äh, ja mõnedes Euroopa riikides on selline tegevus väga keeruline. ja kui isegi see õnnestub, eh, siis see eh, inimene, kes oleks võinud meeskonnaga liituda, on juba läinud, sellepärast et ta pidi liiga kaua ootama, niisiis ilmselgelt on takistusi, mõned on eh, finantstakistused, kui riigis piisavalt teadustegevusse ei investeerita, siis on see suureks puuduseks teadlastele. teiseks probleemiks on palkade tase Ehm, on riike, kus äh, inimesed peavad äh, kahel töökohal tööd tegema selleks, et teadustööd üleüldse teha. Äh, ja see loomulikult ei ole ideaalne teadustöö tegemiseks ja ma tahaksin mainida ka ühte pingutust, mida mõned liikmesriigid on teinud. nimelt mõte ja Poola ja Ungari on tulnud välja praegu algatusega ja me loodame, et mõned teised riigid liituvad ka, tahetakse pakkuda eriti just noortele teadlastele, eh, pakkuda võimalust ERC-sse minna mõneks kuuks selleks, et saada aru, kuidas eh, seal organisatsioon toimib, selleks, et tulevasi eh, taotlusi ette valmistada, aidata neil ma usun, et selline lühiajaline äh, koolitus on hea, see saab kindlasti teatud aja jooksul äh, positiivset mõju avaldada ja viimaseks äh, tahtsin mainida midagi, milles Euroopa Teadusnõukogu otseselt rahaliselt panustab. tegemist on programmiga, mille riiklikud kontaktpunktid võrgustikuna välja pakuvad selleks, et organiseerida ja aidata kaasa solidaarsusdimensioonile, selleks, et Äh, riiklikud kontaktpunktid saaksid teha koostööd selleks, et äh, aidata mm, mitte nii edukate riikide teadlastel valmistada ette taotlusi. see on programm, äh, mis on siis ette meetmete valmistumisel ja EFC on kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks eraldanud päris suure summa raha, et eh, seda projekti rahastada. Eh, selle eesmärgiks on eh, pakkuda abikäed noortele teadlastele. niisiis, me tegeleme selle teemaga väga tõsiselt, me ei oota koheseid tulemusi, see kõik võtab omajagu aega kuid see on siiski teema, millega me tahame tegeleda. omalt poolt lõpetan kahe küsimusega. Äh, pingeridade kohta kõigepealt äh, ma juba ütlesin, et raha ei ole ainsaks probleemiks, on ka struktuurseid probleeme ja paindlikkuse puudumisega seotud probleem, paindlikkus on hädavajalik. ja ma leian, et pingeridade roll on praegusel hetkel liiga suur ja me peame olema väga ettevaatlikud. me teame, et väga paljud äh, ametid tuginevad otseselt mitte ainult Äh, pingeridadele, vaid ka bibliomeetrikale. Äh, mina tulen valdkonnast, kus bibliomeetria ei ole mõistlik lähenemine, me ei kasuta seda absoluutselt ja äh, bibliomeetria kasutamine on väga laialdaseks muutunud, meie peame sellest kaugenema. mina isiklikult ERC presidendina olen sellest rääkinud ja ma kordan seda pidevalt, sest et äh, on otsustava tähtsusega, et mm, paneeli liikmed tõesti keskenduksid nendele projektidele, teadlaste kvaliteedile, kuid eh, ei saa otsustada ju eh, lihtsalt sellepärast, et eh, et, et üks inimene on parem kui teine mingi suvalise numbri alusel, peaks keskenduma laiemalt, peaks vaatama asja laiemalt loomulikult inimesi ja projekte tuleb hinnata, äh, kuid ainult mm, selliste numbrite kasutamine on vale lähenemine. ülikoolid peavad aktiivselt teadustööga tegelema, kui nad tahavad tippülikoolide hulka äh, kuuluda, aga nad peavad ka õpetamistegevusega aktiivselt tegelema. Äh, kuidas seda kõike omavahel toimima panna? ülikoolid peavad ka innovaatse, innovatsioonikeskusteks olema äh, kuidas seda kõike nüüd taandada ühele numbrile, see ei tööta ja seetõttu tuleb läheneda nendele küsimustele väga laiapõhjaliselt. ja äh, lõpetan proua Toie küsimusega. Euh, euh, kui te lubate äh, midagi väga olulist äh, teadusnõukogule on töö jätkamine selle skeemi alusel, mis on siiani edu toonud, keskenduda nendele projektidele, mis on kõige ambitsioonikumad, mis võtavad küll teatud riske, kuid äh, millelt on oodata ka suurt tulemit ja äh, me ei taha äh, maksimeerida avaldamiste arvu, publikatsioonide arvu, tegelikult niisuguste projektide puhul läheb natukene aega, enne kui see, nende mõju ilmsiks tuleb, seega mm, äh, avaldamiste arvi rangelt võttes ei aita meid seega. ja edasi, mm, kas äh, finantseerimine peab olema äh, vabalt ligipääsetav, jah, sellel tõesti on teatud tagajärjed mm, mõtlen siin eelkõige eh, so-, eh, sots-, eh, sotsiaalteadustele, sotsiaalteaduste väljund on, on raamatud, raamatute kirjutamine võtab aega ja kui mingisugune projekt saab läbi, siis võib-olla alles hakatakse raamatut kirjutama, kuidas ja, ja kui siis projektirahad on otsas, mis siis teha? Mm, kuidas aidata kaasa raamatu avaldamisele, me ei saa ju ligipääsu, vaba ligipääsu võimaldada hetkel, kui tehniliselt enam raha ei ole. ma arvan, et see, selline meetod ei ole asjakohane, ebaadekvaatne, me muidugi eh, soovime, et, et teadlased, sotsiaalteadlased avaldaksid eh, oma töid, aga nüüd eh, lihtsalt nende projektide tõttu peavad nad mingeid lühi, lühikesi artikleid avaldama, selle asemel, et raamatuid kirjutada professor Bourguignon for all suur aitäh, professor Bourguignon, kõigi nende märkuste eest, kõigi nende selgituste eest, mis te meile jagasite. palun. Eh, jah, tõesti, mina olen ka kärbete pärast mures, kõik kolleegid on eelarvekärbete pärast ähm, mures. praegu on meil tänu teadusnõukogule ja riiklikele grantidele äh, veidi raha olemas, aga mis viie aasta pärast toimub, ma ei tea. Äh, loodame muidugi äh, täiendavale grandile teadusnõukogult. ja need teised küsimused millest ma unistan äh, Horvaatias äh, teaduse äh, vaatevinklist vaadates tahaksin uurida, kuidas rakud jaotuvad ja organisatsiooniliselt tahaksin Raku biofüüsika keskuse Zagrebis luua, kus tehtaks siis äh, rakubioloogilisi äh, interdistsiplinaarseid uuringuid, mis saaks tuntuks kogu maailmas, nii et kõik teavad, et seal äh, uuritakse raku pooldumist kõik, kõige kõrgemal tasemel ja mm, praegu muidugi ma ei tea, mis edasi saab, praegu on meie instituudis väga hea õhkkond, tööõhkkond me oleme laiendatud osalusprogrammist ja, ja tõukefondidelt raha saanud ning äh, minu põlvkonna äh, mitmed teadlased on Horvaatiasse tagasi tulnud, seega selline kriitiline mass äh, bioloogia ja füüsikuid on saavutatud ja, ja tulevik tundub olevat helge kuid minu jaoks ei olegi see kõik nii keeruline enam, sest ma olen Saksamaal äh, põhiosa oma, oma tööst teinud, minu karjäär on seal kujunenud, Max Plachi institutsioonis ja äh, instituudis, seal olid mul kõik võimalused olemas ja minu põlvkonnateadlased, kes enamuses on, on töötanud, äh, enamus ajast on töötanud Zagrebis, nemad lihtsalt ei saagi taotleda üldse teadusnõukogu granti, sest nende karjäärilugu ei, ei näita mingit väliskogemust ja võib-olla tõesti mõeldaks välja veel mingisugused väiksemad grantid, mingisugune teadusabi pilootprojektidele, eksperimentidele, nii et eh, tõesti inimesed saaksid eh, väljaspool oma koduriiki ka kogemusi, et nad saaksid hiljem teadusnõukogult granti taotleda ja edasi, mida teha Euroopale. ma arvan, et meie positsioonid peaksid olema stabiilsemad, paljudel institutsioonidel ei ole sellist ähm, töökoha pakkumise traditsiooni, kahekümneaastased muidugi liiguvad ringi, käivad siin, käivad seal, õpivad, aga kui nad kolmekümneaastaseks saavad, enamus tahab ju siis paigale jääda ja siis oleks väga atraktiivne, kui ka Äh, kui ka väljastpoolt äh, tulijad näiteks äh, saaksid tulla siia teadusasutustesse tööle, nii et nad saaksid oma karjääri edasi seal kujundada. ning edasi, väga kena on see, et teadusnõukogu on pikendanud seda doktorantuuri järgset perioodi, mille jooksul võib veel granditaotlusi esitada, see kindlasti annab rohkem võimalusi teadlastele ning lisaks sellele oleks kena, kui äh, lastega peredele, naistele, meestele ähm, oleks ka teatud, äh, teatud võimalused, et nad saaksid oma tööd jätkata ka pärast seda, kui, kui, kui perre on lapsed tulnud. ja ma arvan, et ma olen kõigile küsimustele vastanud. professor, thank you. suur tänu, professor. ja härra Punja, palun. suur tänu. ka mina tahaksin omalt poolt lisada midagi proua Toia küsimuse peale. ta küsib, mida saab muuta, kuidas saab olukorda parandada. mina pidin kolima ühest ülikoolist teise ja seda sellepärast, et seal on võimalus midagi paremini teha. mõnda aega ei saanud ma piisavalt toetust seal, kus ma olin. muidu on ähm, tähtsamad asjad juba siin mainitud. kuid igal juhul eelarvevahendid äh, on hädavajalikud selleks, et saab tööd jätkata. sageli on riikidel raha napilt, praegu on olukord lausa traagiline paljudes riikides, aga äh, kuidagi tuleb siiski mingid vahendid leida ja mis puudutab neid, kes kontrollivad meie tegevust, audiitorid, kontrollijad, siis loomulikult erinevatel inimestel on erinevad arvamused äh, ja hinnanguidki antakse erinevaid, kuid üldiselt üldarvamused, üldhinnangud äh, on üsnagi ühelaadsed Euroopa Teadusnõukogu arvamus on äh, üsna konkreetne tavaliselt, äh, üsna kõrgel tasemel teostatav kontroll. aga praegu, kui meie ümber on majanduskriis, on toetus jah, nagu öeldud, hädavajalik. küsimus, mis puudutas äh, tulemust ja tulemuste levikut, ma olen nõus sellega, et biomeetria on siin natukene suunaandjaks. aga teadlased peavad oma uuringute tulemusi avaldama, avaldama artikleid muid publikatsioone ja nii edasi, äh, esineda, esin-, tuleb esineda erinevate kogude ees, äh, minagi käin ringi ja tutvustan üritustel seda, mida me oma laboratooriumis teeme. ma arvan, et teistele küsimustele kõik juba vastati, aga, aga lisaksin omalt poolt veel juurde, et Euroopa Teadusnõukogult äh, stipendiumi saades on see stipendium eraldatud ühele inimesele, kuid äh, samas on tegemist siiski toetusega, mis, äh, toetusega uurimisprojektile, mis hõlmab väga paljusid erinevaid inimesi. meie laboratooriumil näiteks äh, on olnud väga hea koostöö mitmete juhtivate teadusasutustega mm, mitmel pool, nii et väga laia mõjuga on see toetus ja siis äh, selline põhjapanevad äh, uuringud, need on väga olulised, äh, väga paljud, keegi ütles siin, et teoorias pole midagi olulisemat, jah, sellised põhialused on olulisemad, on kõikide, on igasuguse teadustöö aluseks, see on tõsi. mõnda aega tagasi sain, kohtusin inimestega, kes tundsid selliste teadusuuringute vastu huvi, äh, kuivõrd tegemist on uuringutega, mis levivad mujal. suur aitäh, äh, suur tänu, äh, et te tulite meie parlamenti, meil oli väga hea meel teiega kohtuda ja rääkida teiega teie muredest. tahaksime et teie aitaksite meil oma teadus, meie teadusuuringute ja innovatsioonipoliitikat kujundada. teadusuuringud on möödapääsmatud igasuguse äh, innovatsiooni seisukohast nii viie kui kümne aasta pärast, suur aitäh teile! järgmine koosolek lõpetasime ilusasti kahekümne kolmandal juunil kahe tuhande viieteistkümnendal aastatel kella kolmest kuni kaheksateist kolmekümneni on, toimub meie järgmine koosolek, suur aitäh teile, nägemist! Congratulations to you as well. It was great, great, fantastic. Fantastic that you could. Uh, yes, I know.